Euh, meie päevakorras on esimese punktina ette nähtud esimehe valimine. Äh, meie mm, kodukorra artikkel kaksteist ütleb, äh, et tegemist on siis äh, esimehe ja juhatuse valimise istungiga ja lahkuv, ametist lahkuv president, esimees täidab istungi juhataja rolli kuni esimehe valimiseni, kui ta äh, kandidaat on ja esimehe kandidaat on siis äh, äh, olles väljendanud oma soovi kandideerida esimeheks, siis ma olen täna sellises olukorras, ma kuulutan meie koosoleku avatuks ja et ütlen, et meie esimene eesmärk on valida eh, meile esimees ja juhatus eh, artikli üheksakümmend kaks eh, alusel ning meil ei toimu praegu mingit arutelu, mingit muud arutelu, mis ei puudutaks esimehe valimist või siis pädevuste kontrollimist. nii et me hakkame valima siis esimeest ja ajutiselt äh, juhatab siis äh, koosolekut äh, lahkuv esimees, nii et me peame kõik, kõigepealt kindlaks tegema kvoorumi. meie komisjoni kvoorum on kolmteist liiget. ma konstateerin, et kolmteist liiget on meil kohal ja ma kutsun üles Äh, fraktsiooni esindajaid või siis äh, vähemalt viit liiget äh, esitama kandidaate. härra Tserkas, palun. Merci, madame. Gracias, señora presidenta. Em, siguiendo los. Aitäh. vastavalt kokkulepetele erinevate fraktsioonide vahel on eh, esimeheks, eh, esimehe koht ette nähtud S eh, ja D fraktsioonile ning e, parim kandidaat, kes meil on, ongi Pervenche Perez ehk teie, nii et ma teen ettepaneku valida esimeheks teid. esinejana, kas on äh, teisi kandidaate, teisi kandidaate ei ole, ma siis ütlen, et vastavalt artikli kolmteist lõikele üks ma olen nõus äh, kandideerima ning äh, ma olen äh, täitnud ära ka oma majandushuvide deklaratsiooni ja see on äh, olemas äh, internetis selleks, et täita läbipaistvuskohustusi. kui on ainult üks kandidaat, siis ma pean kontrollima, kas vähemalt üheksa liiget sobivad salajast hääletust, nii et kui te, aga seda keegi ei soovi ja kui te olete nõus, siis ma teen ettepaneku, et valime äh, aplausiga. ja minu äh, lehel on kirjas, et äh, et ajutiselt istungit juhandav äh, e-, esimees äh, palub äh, valitud esimehel asuda istungit juhatama, ma siis teen seda ja tänan teid usalduse eest. me võime üle minna kolmanda päevakorrapunkti juurde ehk aseesimeeste valimine meie komisjonile ja ka siin me peame valima mm, esimese, teise, kolmanda, neljanda aseesimehe, nii et ma kuulutan välja siis kandidaadid esimehe, teise, kolmanda aseesimehe kohale. Äh, fraktsioonide kandidaadid ma tahaksin kontrollida, et kes on kandid-, kes kandideerib esi-, meie komisjoni esimehe ase, esimese aseesimehe kohale, kas keegi kandideerib, proua Harkin, palun. I'd like to nominate my colleague Nadia Hirsch as first. suur tänu, Nadia Hirsch oleks meie kandidaadiks ALDE fraktsioonilt. kas on teisi kandidaate? ei ole. kas ma võin paluda, et proua, kas proua Nadia Hirsch on nõus kandideerima? jah, ma olen meeleldi nõus ja minu majandushuvide deklaratsioon on kah olemas. aitäh, nii et ma teen ettepaneku, et äh, me valiks proua Nadja Hirši äh, aplausiga. ja ma palun, et te tuleksite siia poodiumile vasak, minu vasakule käele ja nüüd me hakkame valima teist aseesimeest. kas äh, sellele ametikohale on kandidaate? meie fraktsioon teeb ettepaneku, et proua, proua Zübir võiks olla kandidaat. aitäh, kas on veel kandidaate? rohkem kandidaate ei ole. kas proua Zübeer on nõus äh, kandideerima. kas te olete täitnud oma majandushuvide deklaratsiooni um,? Ähm, Bom dia a todos, uh, estou disponível para esta responsabilidade e tenho já pus à aitäh, jah, loomulikult olen ma nõus uh, seda ametikohta täitma ja majandushuvide deklaratsioon on ka täidetud. ma teen ettepaneku, et uh, me valiks meie teise aseesimehe üldise heakskiiduga ja ma palun, et te, proua Züber, liituksite meiega siin. ja nüüd me hakkame valima meie kolmandat aseesimeest. kas äh, on äh, kandidaate, proua, härra Ööri, palun? kas sul seletame jõudnud oma sõnami? kolleeg Jankot. kandidaadiks on Toomas Mann, esikõneleja kasut-, kasutanud kahjuks mikrofoni. Avi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 on neljas kandidaat. härra Üüri. Ähm, ähm, ma, me praegu äh, hakkame valima siis meie komisjoni kolmandat ase äh, esimeest, kas on kolmanda aseesimehe kandidaat, sest äh, proua Mann on vist neljanda aseesimehe kandidaat like to...? suur tänu, proua esimees, ma tahaksin Elizabeth Schröteri kandidatuuri esitada kolmandaks aseesimeheks siin komisjonis. ma arvan, et et äh, jah, äh, soolise võrdõiguslikkuse osas võib-olla kunagi hiljem tegeleme selle küsimusega. aitäh, äh, proua Schröter, kas te olete nõus kandideerima, kas te olete täitnud oma majandushuvide deklaratsiooni? jah, olen nõus, olen täitnud aitäh, ma teen ettepaneku, et me valiks proua Schröteri üldise heakskiiduga ja ma palun, et proua Schröter ühineks siin meiega. ja nüüd me hakkame valima neljandat aseesimeest, kas äh, sellele ametikohale on kandidaate, härra Üüri, palun ma tahaksin veel kord korrata seda, et me, meie ettepanek on valida sellele ametikohale Toomas Mann aitäh. Äh, kas on veel kandidaate? ei ole. härra Toomas Mann, kas te olete nõus kandideerima, kas te olete oma majandushuvide deklaratsiooni täitnud? majandushuvid ma olen avalikustanud ja ma äh, sooviks äh, osaleda selles äh, töös äh, ühena, ühe väikse mehena, see kõigi nende paljude naiste kõrval ja jätkata oma tööd. esim-, esimees, ma teen ettepaneku valida härra Toomas Mann üldise heakskiiduga. ja ma palun, et te ühineksite siin meiega poodiumil. me oleme lõpetanud siis äh, juhatuse valimise ja ma soovin teile kõigepealt äh, väga, äh, kõike head kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ja meil on äh, võimalus päeva lõpus ka tähistada seda klaasi veiniga, aga kuna meil on esimene koosolek, siis ma loodan, et äh, me saaksime kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, mis äh, tundub olevat väga oluline, võttes arvesse meie komisjoni teemasid. Äh, ja meil on küll, äh, mul on väga hea meel, et meil on selline seksuaalselt tasakaalust väljas juhatus, aga muidu väga hea juhatus meie juhatuse äh, juhatus on valitud, nii et lähme üle kuuenda päevakorrapunkti juurde ja ma teen ettepaneku e, e, võtta see päevakord vastu, ma tahaks ja ma tahaksin teile lisada, et meil on punkt kakskümmend neli A, mille me tahaksime lisada ja see puudutab äh, äh, seda naist, naistekomisjoni erandit, mille äh, autoriks oleme proua Harkin ja mina. ma teen ettepaneku, et me, vabandust, härra Jüri, palun. aitäh, proua esinaine ma tahaksin teha ettepaneku päevakorda veidi muuta. Äh, päevakorrapunktid kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse ei ole üheselt mõistetavad. meil on probleeme nende päevakorrapunktide tõlgendamisega. siin on erinevusi äh, esimehe ja äh, arvamuse ja Euroopa Rahvapartei arvamuse vahel. tegemist on parlamendi ekspertidega Torino äh, äh, Torino fondi juhatus, ma lugesin dokumente, need dokumendid ei ole üheselt mõistetavad ja esimest korda oktoobris me olime nõus sellega, et varasemad eksperdid peaksid tööd jätkama, aga siis selgus, et üks kandidaat ei ole nõus ja ei taha jätkata tööd. detsembris me tulime veel kord tagasi selle küsimuse juurde ja tegime ettepaneku, et kogu seda kandideerimissüsteemi võiks muuta ja et me ei peaks tegema ettepanekut valida eksperte, kes on küll väga head, erialaselt head eksperdid, mingeid kaebusi nende kohta ei olnud aga me arvasime, et tegemist oleks hea võimalusega seda kandideerimissüsteemi muuta ja varasemaid kolleege, kes varem olid meie komisjoni liikmed, võiks kandidaatidena välja pakkuda, sest nemad tunnevad parlamenti, nad tunnevad oma eriala ja nii oleks tagatud sidemed parlamendi ja juhatuse vahel ja tulevikus võiks äh, see meie jaoks olla väga huvitav. detsembris me ei olnud veel kindlad, et äkki on mingeid probleeme huvide konfliktidega, aga nüüd on esinen-, seda probleeminud, äh, seda probleemi uurinud, tuvastanud, et mingeid probleeme ei ole ja neid, need kolleegid on üles otsitud, neilt on küsitud, kas nad on nõus kandideerima ja sellega me avasime uuesti selle arutelu ja see tähendab seda, et oktoobris äh, me tegelikult ei äh, langetanud mingit otsust ja ei otsustanud, äh, et kõik varasemad mm, liikmed peaksid tööd jätkama, nii et nüüd peaksid fraktsioonid tegema uusi ettepanekuid või kui enamus sellega nõus ei ole, siis meil on teine ettepanek me peaksime hääletama selle, seda, mis tehti koordinaatorite seda ettepanekut, mis tehti koordinaatorite koosolekul ja siis me saaksime otsustada, et kas me eh, lähme üle uuele süsteemile või valime ainult ühe uue kandidaadi. ma ei taha seda arutelu nüüd siin pikemalt jätkata, me oleme viimastel päevadel piisavalt palju arutanud, ma arvan, et see ettepanek on eh, mõistlik ja ettepanek, aitäh aitäh, härra Jüri, kas te teete ettepaneku muuta päevakorda? jah, täpselt sellega tegemist on, sest me peaksime hääletama seda, kas koordinaatorite koosoleku otsus tuleb muuta. kui jah, siis peaksime uue süsteemi kohaselt kandidaadid esitama niimoodi, et meie varasemad parlamendi kolleegid saaksid kandideerida juhatusse. võib-olla kõik, kes siin kohal on, ei tea, et äh, selle küsimuse tähendus on pigem sümboolne, me tahaksime saavutada äh, tugevamat sidet äh, nende organisatsioonide ja parlamendi vahel sest praegu nad äh, osalevad nende, nendel juhatuse istungitel, ilma et neil oleks hääleõigus ja see on ka üks asi, mida me tahaksime muuta, see on äh, täiendav põhjus selle jaoks, äh, et toetada mm, selle organisatsiooni parlamentaarset iseloomu. palun vabandust, ma ei saanud aru, kas te tahate päevakorda muuta, aga kuna te olete kena inimene, siis ma võin teha ettepaneku kui koordinaatorid nõus on ja kui kõik äh, fraktsioonide esindajad nõus on, et äh, me käsitleks seda küsimust äh, siis, kui tegemist on protseduuriliste küsimustega need kaks ettepanekut, kas me siis käsitleme seda küsimust äh, päeva lõpus äh, koordinaatorite koosolekul või siis me käsitleksime seda täiskogu istungil ja mulle tundub see mõttekam, sellepärast koordinaatorid on väga palju käsitlenud seda ja, ja kuna koordinaatorid on väga palju käsitlenud, siis me võime seda tõesti siin äh, komisjoni täiskogul käsitleda ja me võiksime siis homme tegeleda sellega, nii et paneme täna äh, selle viimase punktina päevakorda selleks, et äh, me saaksime öö, äh, otsustada, et kuidas me siis oma kandidaate öö, leiame ja ka oma kandidaate valime, kui see mm, päeva, kui see mm, homme päevakorras on, kas kõik on nõus. nii et ma palun, et te oleksite tähelepanelikud ja kohal kõik äh, meie tänase koosoleku lõpus. kas kõik on nõus? kui kõik on nõus, siis me oleme selle ära otsustanud ja ma tulen tagasi päevakorrapunkti kaheksa juurde, tegemist on e-, juhataja teadaannetega. meie äh, koosolek antakse üle veebis ja te olete saanud äh, komisjoni teat-, meie komisjoni teatis, töörühma teatise, mis, töörühma koosolek toimus kolmandal ja neljandal mm, detsembril äh, Hispaanias, see on olemas saksa, inglise ja prantsuse keeles. Te olete saanud ka Taani eesistumise, äh, eesistumist puudutava teatise ja see teatis on ka olemas saksa, inglise ja prantsuse keeles ning äh, ma tuletan teile meelde, et äh, pärast meie tööd, äh, mis loodetavasti on harmooniline, on meil väike kokteili vastuvõtt, mis on pühendatud uuele aastale. ja ma tahaksin ter tervitada siin ka härra Rock Peterit, kes äh, äh, on, kes parandab meie äh, sotsia-, soolist tasakaalu siin ja te võib-olla näitate kahust alata, nii et meil on nüüd üheksas päevakorrapunkt. me tervitame siin proua Fe-, Mette Frederiksoni ja Äh, proua Karen Hekerüppi, kes esindavad Taanit eesistujariigina, aga ma arvan, et me peame natukeseks oma töö kahtle, katkestama ja ootama nad ära armsad kolleegid, ma teen äh, ettepaneku, et te võtaksite jälle istet ja ma tahan siin tervitada meie kõigi nimel äh, neid kahte ministrit, äh, kelle töö on tihedalt seotud meie komisjoni tööga. kõigepealt, kõigepealt nüüd äh, Karen Häkkeröp, kes on äh, sotsiaalsete küsimuste ja, ja integratsiooniminister ja proua Mette Fredrikson, kes on tööhõiveminister. ma äh, annan kõigepealt sõna proua Häkkeröpile et ta saaks äh, teha lühikese sissejuhatuse ja siis on meil arvamuste vahetus. meil on äh, aega poolteist tundi ja ma teen ettepaneku, et äh, ministri sissejuhatus võiks olla kümmekond minutit või veerand tundi, siis saaks sõna teie kolleeg ja siis meil võiks olla ühine arutelu, igaüks saadikutest saaks pöörduda äh, selle ministri poole, kes äh, oleks võimeline vastama tema küsimusele. nii et äh, proua Hekerup, ma annan teile sõna. Thank you and I think I'm going to start if it's okay with you suur tänu, ma arvan, et ma alustan, kui teile sobib, lugupeetud proua Perez, lugupeetud saadikud, suur tänu, et meid kutsusite enda komisjoni ette. me ootasime seda kohtumist väga ja meil on väga hea meel siin olla koos oma kolleegiga, tööhõiveministriga selleks, et teile esitleda meie plaane Taani eesistumise jaoks sellel ajal, kui me oleme siis nõukogu eesistujad Euroopa Liidus. ma loodan, et meil on võimalik pidada avatud ja siirast arutelu. tihe koostöö Euroopa Parlamendiga on minu jaoks otse loomulikult tähtis. eriti just kriisi ajal meie otsuseid tuleb väga põhjalikult kaalutleda ja vaadata, et need oleksid kooskõlas reaalse eluga sest meid on valinud äh, Teid, vabandust, kui Euroopa Parlamendi saadikuid on valinud Euroopa kodanikud otse ja teie mängite väga suurt rolli. Taani eesistumisaeg äh, on langenud väga suurte väljakutsetega aega ja meil on siiamaani tulnud tegeleda nende inim-, miljonite inimestega, kes on kaotanud oma töö, kes või, või siis ka nende inimestega, kes kardavad, et nad kohe-kohe kaotavad oma töö. nii et me oleme suure surve all, me peame kinni pidama nendest väärtustest, millega loodi meie tööturg ja sotsiaalmudel ja ka tegelikult äh, nendest väärtustest, millega loodi Euroopa Liit. minu jaoks need põhimõtted on eelkõige see, seisneb kõige selles, et meil tuleb sotsiaalne tasakaal töövõtjate haridus ja heaolu tagada. ja me ei tohi kunagi neid väärtusi ära unustada ning ma tõesti usun, et ähm, me peaksime neid väärtusi kooskõlastama ka Euroopa Liidu tööturgude ärimudelitega äh, tööhõive ja sotsiaalpoliitikaga pole võimalik töökohti luua, kuid need poliitikad on tähtsad selleks, et tööhõivet säilitada. mida võime meie teha? sotsiaal- ja tööhõivepoliitika kaudu on see, et me tagame, et meie töövõtjaid on tõesti võimalik tööle võtta ja et neil on võimalik osaleda tööturul, kui selleks avaneb võimalus. me ei tohi ignoreerida seda, et see kriis avaldab survet pikaajalisele töötusele ja tegelikult ka sotsiaalse tõrjutuse riskile. eriti just noort noori inimesi on see kriis väga õudselt tabanud, nende lootused äh, Äh, murenevad, kui me ei leia võimalusi kasutada nendes inimestes peituvat potentsiaali. kuid tegemist on probleemiga ka meie ühiskondade ja tööturgude jaoks üleüldiselt noored inimesed on tulevase majanduskasvu mootorid ja kui me praegusel hetkel ei eh, taga seda, et eh, noorte töövõtjate kvalifikatsioon on piisav, siis me seisame veelgi suuremate väljakutsete ees kui praegu. me ei või lihtsalt ühel põlvkonnal lasta raisku minna. iga liikmesriik peab leidma oma tee võitlemaks noorte tööpuudusega. me võime aga üksteist aidata selleks, et leida lahendusi praegustele probleemidele. mina kui tööhõiveminister leian, et ähm, me peaksime töövõtjate kvalifikatsiooni parandama ja ümber koolitama neid inimesi, kelle puhul on seda vaja teha. me peame jätkuvalt investeerima äh, meie tööjõu töölevõtmisse ja sellepärast äh, on viimane aeg, et komisjon tegeleks äh, noorte töötusega nii iga-aastases majandusanalüüsis kui ka teiste algatuste, teistes algatustes. me teame, et seitse pool miljonit noort inimest on kas töötud või äh, äh, Neil ei ole isegi mitte haridust ja neid tuleb koolitada, nii et see on tõesti suur probleem. Taani kavatseb noorte tööpuudusega oma eesistumise ajal äh, Äh, tegeleda EBSCO nõukogu kohtumisel, see on siis osa Euroopa majanduspoolaastat ja liikmesriigid peaksid seal pöörama suurt tähelepanu äh, noorte tööpuudusele oma riiklikes tööprogrammides ja noorte tööpuudus on ka osa mitteametlikust kohtumisest äh, sotsiaalministrite kohtumisel aprillikuus ja ma loodan, et Euroopa Parlamendi esindaja tuleb ka sellele kohtumisele ja konverentsile Taanis äh, kohale lubage mul ka mainida kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat kui aastat, mis kuulutati äh, aktiivse vananemise ja solidaarsuse aastaks, äh, solidaarsus põlvkondade vahel siis ja meil tuleb tõesti ka no-, noorte inimeste kõrval vanad inimesed tööturgudel hoida ja leida siiski uusi võimalusi ka noortele inimestele. ja ma loodan, et kui te mind täna kuulate, siis teil ei ole kahtlusi, et Taani eesistujamaana ja mina isiklikult panustame väga palju sellesse, et noori inimesi välja koolitada, neid harida ja nad uuesti tööturule tuua. samal ajal tahaksin toonitada, et tegemist ei ole olukorraga, kus meil on üks või teine äh, lahendus, me peame samal ajal ka noori inim-, vabandust, vana, vanu inimesi hoidma tööturul, sellepärast et äh, tulevikus on meil vaja kõiki töökäsi tööturul, mõeldes nendele demograafilistele muutustele, mis äh, meie ees seisavad. Taani eesistujamaana teeb kõik selleks, et nii nõukogus kui ka koostöös teiega neid probleeme lahendada. võib-olla meil ei ole teile võimalik alati rääkida seda, mida te meilt tahaksite kuulda, kuid me toome teieni nõukogu seisukoha ja me kohe kindlasti kuulame ära teie arvamuse ning ähm, edastame selle siis oma kolleegidele nõukogus me kavatseme olla tõest-, oma töös avatud ja siirad, samamoodi nagu me tahame seda teha ka nõukogus. siis see legaalse, mis on see legaalne raamistik, mille kallal me soovime tööd teha järgneva paari kuu jooksul? kohe kindlasti töötajate lähetamise direktiiv on väga tähtis. ma loodan, et paari nädala jooksul komisjon teeb direktiivi ettepaneku äh, töötajate direktiivi, lähetamise direktiivi paremaks rakendamiseks ja piiriüleste olukordade lahendamiseks. meie eesmärgiks peab olema välja töötada korralikud töötingimused eh, töövõtjate jaoks eelkõige, aga ka ettevõtete jaoks. töötajate lähetamise küsimus üle on väga palju arutelusid peetud äh, ja eriarvamused on suured, Euroopa Kohtu otsused on äh, sotsiaalpartnerite, liikmesriikide, Euroopa Parlamendi saadikute hulgas väga palju äh, tuliseid emotsioone tekitanud ja sellepärast on mul suured ootused äh, selle uue ettepaneku osas ma arvan, et me peaksime olema siirad, jah, kõiki ootusi pole võimalik täita ja me peaksime olema veel otsekohesemad, kui me ütleme, et kõik äh, huvipooled äh, nõuavad oma ootuste täitmist, aga ma ei usu, et meil on võimalik äh, sellises olukorras üleüldse kunagi kokkuleppele jõuda. eesistuja maana ma lähtun sellest, et me peame siiski jõudma kompromissile. ma arvan, et meil on vaja leida ühine lähtekoht, kui me saame ühise eesmärgi paika pandud, siis on ka töö üksikasjade kallal lihtsam. tahaksin välja tuua selle, mis minu arvates võiks olla see ühine lähtekoht. Ähm, inimeste vaba liikumine on väga tähtis, see turgutab majanduskasvu ja see on ka tegelikult väga tähtis äh, ähm, individuaalne õigus äh, töövõtjate jaoks, kuid sellest ei ole kasu, kui see ei ole seotud äh, korralike töötingimuste ja korraliku töötasuga. Need asjad peaksid käima omavahel käsikäes. Euroopa Liidus me peaksime Äh, pöörama ka tähelepanu, äh, peaksime tervitama töövõtjaid ja ettevõtteid teistest riikidest äh, südamlikult ja me peaksime kõiki võrdselt kohtlema. kuid kui välismaised ettevõtted sõlmivad lepinguid, kus töövõtjate leping, töötingimusi ei ole tagatud, siis ei ole mõtet olla üllatunud, kui teatud ühiskonnakihid ja poliitikud muutuvad skeptiliseks või isegi vaenulikuks Äh, välismaiste ettevõtete osas. ma arvan, et kõik huvipooled äh, on nõus sellega, et me peaksime ebaausate ja äh, riiulifirmadega võitlema ning ma arvan, et vaba liikumine peaks olema tagatud kõikidele nendele ettevõtetele, kes soovivad kinni pidada korralikest tingimustest. ma arvan, et see peaks olema meie ühiseks lähtekohaks. ja kui me selle ühise lähtekoha nüüd paneme korralikeks tegevuseks kokku, siis ma tean, et see ei ole lihtne. eriti just kriisiaegadel meil lihtsalt tuleb üksteisele vastu tulla. ma arvan, et me peame näitama Euroopa kodanikele, et neil tasub Euroopa Liidu institutsioone usaldada ja et nad võivad seda teha. üks teine Euroopa Liidu või Taani eesistumise äh, prioriteete on ühtekuuluvuspoliitika, Euroopa Sotsiaalfond on ka selle poliitika üks tähtsamaid osasid. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga kooskõlas meie leiame, et Euroopa Sotsiaalfondist äh, võib saada väga tähtis osa äh, praeguste ühiste väljakutsete lahendamisele, eriti kui me räägime just pikaajalisest töötusest. mina kui ministrina ei vastuta äh, Taani valitsuses äh, selle küsimuse eest ja läbirääkimisi peavad teised kolleegid, kuid eesistujamaana Taani ähm, üritab võimalikult suure edusamme selles küsimuses teha. Äh, plaane arutatakse aprillikuus ja juunikuus ministrite kohtumisel. kuid me ei usu, et on reaalne arvata, et meil on võimalik läbirääkimised selles küsimuses lõpetada meie eesistumise ajal. Euroopa struktuurifondid, tõukefondid on väga tähtsad äh, toetamaks riiklikke poliitikaid ja on tähtis, et neid kasutatakse tõesti eesmärgipäraselt ja tõhusalt see lähenemine kehtib ka läbirääkimiste kohta Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi osas, kus me alustame läbirääkimisi veebruarikuus ja meie eesmärgiks on võimalikult suure edusamme teha. ja lõpetuseks tahaksin veel mainida ettepanekut IMF-i direktiivi ülevaatamise osas. Taani jaoks on äh, töövõtjate tervis ja ohutus väga tähtis ja me teeme tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga selleks, et tagada töövõtjate kaitse. Äh, korralikud töötingimused on äh, Euroopa tööturu alussambaks ja nende kaudu on meil võimalik Äh, lahendada ka töötajate äh, vananemise demograafiliste muutuste probleeme. ja nõukogu on äh, teinud väga palju püüdlusi uut direktiivi välja töötada, kuid nõukogus ei olnud võimalik jõuda kokkuleppele ühises lähenemises, seda siis EBSCO kohtumisel detsembrikuus mulle anti teada, et komisjon on nõus meile andma rohkem aega läbirääkimiste lõpetamiseks ja kuid rohkem aega ei tähenda seda, et me aeglustaksime oma tööd, me oleme selle küsimuse kallal juba mitmeid aastaid tööd teinud ja me oleme alustanud ka selle küsimuse lahendamist. väga tähtis on minu jaoks leida tasakaalustatud lahendus. nagu te võib-olla olete ka teie olete selle küsimusega juba päris aega tegelenud ja ma arvan, et Euroopa Parlament on nõus minuga, kui ma ütlen, et tegemist on tõesti väga tehnilise küsimusega, kuid ma olen optimistlik äh, Äh, edusammude osas, kuigi tõesti, meil on veel väga palju ära teha. ma loodan, et meil üheskoos on võimalik edusamme teha ja ma ootan juba tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ja ma loodan, et see küsimus on meil võimalik veel Taani eesistumise ajal lõpetada. Need olid minu lühikesed sissejuhatussõnad parlamendi kunagine president äh, ütles paar nädalat tagasi, kui me eesistumist juhatasime, et meil on vaja leida järgnevatel äh, kuudel sild üle rahutud äh, vete ja ma arvan, et meil tõesti on võimalik leida ühine lahendus. suur tänu! Euh, aitäh! aitäh selle sissejuhatuse eest, mis jättis meile väga optimistliku mulje teie mm, eesistumise ajast. me pärast teie eesistumise aja lõppu saame aru, aru, kas see ka nii on, aga praegu olete tõesti väga optimistlik, aga kõigepealt ma tahaks anda nüüd sõna proua Heikerüpile, et ta saaks oma nägemust Taani eesistumise aja olulistest teemadest sotsiaalküsimuste vallas meile tutvustada. lugupeetud proua Peres, lugupeetud parlamendi liikmed, ma sooviksin tänada teid, et te mind siia kutsusite. mul oli hea meel mõningaid teist kohata, aga novembris Kopenhaagenis ning meil oli suurepärane arutelu minu ministeeriumis ja õhtul oli meil ka kena õhtusöök ning mul on nüüd väga hea meel teid, teie enda kodus tervitada ja samuti on mul rõõm kohtuda kõigi nendega, kellega me Kopenhaagenis ei kohtunud. ma ootan meie koostööd eelseisvatel kuudel. me oleme juba alustanud suurepäraseid arutelusid ja loodetavasti me suudame teha koostööd niimoodi, et kõik eurooplased on rahul. nagu ma novembris ütlesin, olen ma täiesti teadlik sellest, kui oluline on Euroopa Parlamendi ja teie komisjoni roll. praeguses majandusolukorras on meie õlgadel või pigem teie õlgadel lasuvad kohustused raskemad kui iial varem. järgmise kuue kuu ülesannete ja eesmärkide täitmine ei ole lihtne, aga me anname endast parima ja teeme kõik, mis meie võimuses, kuid ootame ka teiepoolset abi ja toetust. nii nagu ütles ka minu kolleeg, tööhõiveminister, me praegu võtsime eesistuja rolli üle väga keerulisel ajal, Euroopa kodanikud on kannatanud majanduskriisi tulemusel paljud on kaotanud töö või võivad kaotada, nii et tegu on väga probleemse ajaga, väga probleemse ajaga paljude inimeste jaoks. inimesed, kes on töö kaotanud, kes on pettunud, kes tunnevad, et neil ei ole tulevikku, just need on inimesed, kellele me peaksime mõtlema, kui me oma tööd teeme. teisalt me näeme inimesi pidevalt pensionile minemas ja võttes arvesse seda, et eluiga pidevalt kasvab, on varane pensionile minek suhteliselt suureks probleemiks paljudes Euroopa Liidu riikides. see langeb otse tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonda ning me jätkame sellega tegelemist meie eesistumise ajal. Poola Taani ja Küprose eesistuja kolmik on valinud sotsiaalküsimused üheks oma prioriteediks. esiteks siis väljakutsed Euroopa jaoks, siin on meil vaja iga üksikut inimest, teiseks me tegeleme väljakutsetega tööturul ning kolmandaks võrdsed võimalused kõikidele. Euroopas on vaja teha teatavad valikud ning selle protsessi käigus peame me kinni pidama Euroopa Liidu väärtustest, ühistest väärtustest, õigusest ausatele töötingimustele, äh, hariduse kõrge taseme säilitamine meie rahva hulgas ning tähelepanu pööramine sotsiaalsele õiglusele ja kaasamisele ning lõpetuseks, kuid see ei ole mitte vähetähtis meeste ja naiste võrdsete õiguste tagamine. noored on kriisi läbi eriti tõsiselt kannatanud. miljonid noored on tööta või oskusteta. noorte töötuse määr on kuskil kolmkümmend viis protsenti ning meil on täiesti selge oht, et kogu see noor põlvkond kannatab selle tõttu. selle peale peab väga tõsiselt mõtlema, sellepärast et varasematest kriisidest juba teame, et mida pikemalt vältab kriis, seda raskem on sobivat tööd leida, kuid samal ajal me peame pidevalt ka homse, homset päeva ette valmistama nagu ütles härra Toomas Mann oma raportis, inimesed, kes on vanemad kui kuuskümmend aastat, nende hulk kasvab järjest kiiremini. kui ning see vanusegrupp kasvab igal aastal kahe miljoni võrra ning seetõttu me peame tagama, et vanemad inimesed jääksid tööturule võimalikult kauaks. meil on tarvis nende kogemusi ja nende andeid, aga samas me tahame ka seda, et nemad paneksid oma aktiivse panuse, annaksid kodanikuühiskonda. Taani eesistuja tuleb välja demograafiaalaste nõukogu järeldustega, me jätkame sealt, kus nõukogu on siiamaani töö ära teinud, see on väga olulise tähtsusega valdkond, eriti võttes arv, arvesse, et aasta kaks tuhat kaksteist on Euroopa aktiivse vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta. minul on eesistumise ajal peamiselt kolm õiguslikku valdkonda, millega ma tegelen. esiteks äh, sotsiaalküsimuste direktiiv, teiseks äh, sotsiaalne koordineeritus ja, ja sotsiaalsete tagatiste direktiiv me jätkame tööd sotsiaalsete muutuste ja uuenduste vallas, vaatasime läbi proua Danviki raporti, seda te näete suure tõenäosusega mai lõpus. me loodame nende direktiividega jätkata samas suunas, nagu tegi Poola oma eesistumise ajal, võtame sisse vajalikud muudatused, kui vaja, ja loomulikult võtame sisse muudatused kõikidesse nendesse määrustesse, millega me tegeleme, me oleme läbi vaadanud härra Tšabanoki raporti, vaatasime seda suure huviga ning ootame nüüd veebruari lõpus, mis komisjon selles küsimuses otsustab. me, meil on hea meel, et te arutate täna hiljem sedasama raportit ning ma hoian ennast kursis sellega, mille, millisele järeldusele olete tulnud. daamid ja härrad, lubage nüüd mul anda teile ülevaade mõningatest olulistest kuupäevadest meie eesistumise ajast, ajal. Taani eesistumise ajal toimub kaks tööhõive, tööhõivenõukogu veebruaris ja juunis ning üks mitteametlik toimub Taanis, me oleme äh, pannud paika oma olulisemad teemad, nagu paljud teist juba teavad, kahe tuhande kaheteistkümnes aasta on Euroopa aktiivse vananemise aasta ning põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta. Taani eesistuja on alustanud seda aastat eelmisel nädalal toimunud aktiivse vananemise konverentsiga, mis keskendus peamiselt sellele, kuidas tulevikus võidelda erinevate probleemidega, mis ke-, mis kerkivad vananeva ühiskonna ette viiendal, kuuendal märtsil toimub konverents puuete teemal, räägitakse puuetega inimeste paremast kaasamisest. me oleme kutsunud härra Kaasa konverentsile ning mul on hea meel, et ta on meie kutse vastu võtnud. sellel konverentsil tutvustab härra Kaasa oma omaalgatuslikku raportit puuetega inimeste mobiilsusest ma ootan väga suure huviga tema ettekannet ja tema osalemist meie konverentsil. komisjon peaks tutvustama ka oma uut lähenemist puuetega inimeste küsimusele ja täiendava juurdepääsu seadusele, mis võetakse vastu aastal kaks tuhat kaksteist, samuti kavatseme seda küsimust käsitleda meie EBSCO mitteametlikul kohtumisel Euroopa lapsepõlv, niisugune töörühm käsitleb laste vaesust ning erilist tähelepanu pööratakse varasele sekkumisele ning äh, perepõhistele lähenemistele. kahekümne teisel märtsil toimub iga-aastane ruumide platvormi arutelu Brüsselis. see on esimene platvorm, mis järgneb uute roomide kaasamise strateegiate vastuvõtmisele. noortekonverents tundub, toimub aprillis, kohe pärast mitteametlikku EBSCO-t. see pöörab tähelepanu tööhõivele, haridusele, sotsiaalsetele välja, väljakutsetele ning Euroopa noore tööjõu konkurentsivõimele. vaeste, vaeseid inimesi käsitlev konverents toimub Brüsselis kümnendal ja üheteistkümnendal mail ning seal osalevad inimesed, kes on ise kogenud vaesust, igasugused noorteorganisatsioonid ja nii edasi. meie eesmärgiks on anda hääl ka nendele inimestele, kes elavad vaesuses ning tegeleda kodutute küsimusega ja nende kodutuse probleemi lahe, lahendamisega. selle, selle ürituse korraldab Euroopa vaesusevastane võrgut, võrgustik. nii nagu ütles ka minu eelkõneleja, Euroopa veed on praegu väga rahutud me peame tegema kõik ühist tööd, et anda tulemusi oma kodanikele ning ma ootan huviga teiega koostöö tegemist, aitäh! suur tänu, proua minister, ma lubasin nüüd võimaluse küsimusi esitada, praegusel hetkel on meil neliteist sõnasoovijat mõned, mõnedele te olete juba tuttavad, me mäletame seda suurepärast õhtusööki ko koos teiega ja ma pakun nüüd välja, et võtame neid küsimusi neljastes gruppides nii et ma muuseas ka pööran tähelepanu sellele, kui pikalt te räägite, palun esimene kõneleja proua Lap-, Rapti ja seejärel proua Lam-. suur tänu, mina tahaksin tänada selle eest, et mõlemad ministrid on täna siia meie komisjoni koosolekule tulnud. Te väga täpselt rääkisite sellest, millises olukorras me praegu oleme selle hea kirjelduse kõrval on minu jaoks tähtis ka järgmine asi. kas te võiksite meile ka sama täpselt selgitada, milliseid algatusi teie soovite käima lükata selleks, et parandada tööhõive olukorda ja võidelda tööpuuduse vastu ning kuidas te kavatsete sotsiaalfondi eh, tööd ja vahendite kasutamist eh, tõhusamaks muuta kuni kahekümne viie aastased noored ja siis vanemad inimesed, kes on üle kuuekümne aasta vanad. Nende eh, gruppide puhul on meil veel tõesti väga palju tööd vaja ära teha ja me teame, et tegemist on, ja me teame, et on ka inimesi vanuses kakskümmend viis kuni kuuskümmend, kes võivad oma töö kaotada. Need on inimesed, kes on võtnud laenu, kes peavad peret üleval pidama Äh, ja võivad sattuda väga raskesse olukorda, nii et ma tahaksin teada, mida te sooviksite ka nende äh, inimeste osas äh, vastu võtta. jah, te ütlesite, et te tahate parlamendiga koostööd teha ja me tõesti toetame teid, kuid me tahaksime teie käest teada saada ja olla kindlad, et te oma sõna ütlete selgelt välja. tänu ja proua Haakin järgmisena. suur tänu, ma arvan, et me oleme nõus nende eesmärkide osas, ütleb proua Lämbert, kuid te ei ütelnud mitte midagi äh, hooajaliste töötajate ja ka siis äh, ettevõttesiseste äh, äh, lähetuste kohta. ja nende, selle kohta, kuidas on nende töötajate puhul sotsiaalsed tagatised äh, tagatud äh, meie täna ja homme arutame ka kahe tuhande kahekümnenda aasta majanduskasvu selle kasvuanalüüsi koostasid komisjon ja nõukogu ja Euroopa Parlamendil ei ole mitte mingit ametlikku rolli selle majanduskasvu analüüsi koostamisel, kuid ma arvan, et institutsionaalse koostöö raames ja mõeldes demograafilise teekava koostamisele, tegelikult parlamendil peaks olema oma roll selle küsimuse arutamisel ja ma oleksin huvitatud sellest, kuidas te kavatsete arvestada Euroopa Parlamendi vaadetega selles küsimuses ning mõnedel meist on kõhklused selles osas, et iga-aastane majanduskasvu analüüs äh, ei arvesta kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidega, et pigem lähtutakse majanduslikest huvidest ja vähem sotsiaalsetest huvidest, nii et mida Taani eesistujamaana kavatseb teha selleks, et äh, selles küsimuses uuesti saada tasakaalu äh, huvid. järgmisena proua Haakin, palun Uh, suur tänu, suur tänu kolleegidele selle huvitava ettekande eest. mul on mõned spetsiifilised küsimused. esimene puudutab Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi. nagu te just ütlesite, me oleme praegu rasketes vetes ja ma tahaksin teilt teada, milli-, millised ettepanekud on eesistujamaal eh, kriisist väljatuse, väljatulemiseks? Te teate, et Euroopa Parlament peaaegu ühehäälselt toetas komisjoni ettepanekut äh, kriisi vähendamise osas ja ma tean, et ähm, teil on seal blokeeriv äh, vähemus, kuid me teame, et detsembris kolmteist riiki küsisid äh, erandeid kriisi tõttu ja sinna riikide hulka kuulus ka Holland, mis on üks blokeerivast Äh, üks riik, mis kuulub blokeeriva vähemuse hulka. ja siis see uus ettepanek, mis puudutab äh, põllumehi ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kas teil on selle kohta mingeid ettepanekuid? ma näen, et te kavatsete ka progressi programmide osas midagi teha, ma tahaksin teada, mida, millised on teie vaated mikrofilaneerimispro-, finantseerimisprogrammi osas ja mõeldes selle peale, et üheksa riiki on ühinenud mikrofinantseerimisprogrammiga, kas teil on mingeid mõtteid, kuidas me võiksime seda programmi muuta atraktiivsemaks, et rohkem riike selles osaleksid, eriti kui te räägite sellest, et meil on tõesti vaja uued inimesed, meil on vaja noored inimesed uuesti kooli saata ja tööhõive olukorda parandada, nii et ma tahaksin teada, mis te selles osas tahate teha ja siis te mainisite ka eh, meditsiinisektorit, seda, kuidas meil oleks võimalik ja hooldussektorit, ma tahaksin teada, kuidas me võiksime innovaatilisi lahendusi seal uuesti kasutada. suur tänu, järgmisena proua Ježevska ja siis lõpetame proua Turuneniga eh, selle vooru ja anname uuesti ministritele sõna aitäh, mul on küsimus, mida ma tahaksin äh, esitada mõlemale daamile. kõigepealt ma pöörduksin tööhõiveministri poole. Taani eesistumise aja prioriteet prioriteetide hulgas on kaks äh, meile eriti olulised, äh, vastutustundlik ja dünaamiline Euroopa. Äh, vastutustundlik Euroopa on selline, kes tahab oma rahaasjad korda saada mm, ja ülemäärasest eelarve puudujäägist. teisalt aga dünaamiline Euroopa on kiiresti arenev Euroopa, kes investeerib töötajate kvalifikatsiooni ja suurendab eh, investeeringuid ja konkurentsivõimet ja kõige olulisem on loomulikult inimkapital. milline on millised on eesistuja kavad siduda pikaajalisi rahanduspoliitika eh, eesmärke ja lühiajalisi tööhõive eesmärke, mida teha selleks, et et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat paremini ellu rakendada, Euroopa Sotsiaalfond näeb ette kakskümmend protsenti struktuurivahendite eest äh, nende eesmärkide jaoks. seni otsustasid äh, liikmesriigid, et äh, kui suures osas mm, mm, osaleb Euroopa Sotsiaalfond nendes aga praegu teeb neid otsuseid äh, komisjon, tegemist on suurte summadega, vaja on pöörata tähelepanu selle fondi tõhusule, tõhususele, kuidas seda tõhusust parandada sotsiaalfondi puhul, millised on algatused selleks, et parandada koolitust, et koolitus võimaldaks tõesti tööd saada ning äh, sotsiaalne kaasatus, üks äh, kokkuhoiumeetmete probleeme on, et vähendatakse neid äh, kulutusi, mis lähevad sotsiaalpoliitikale, aga vaja on veidi muuta prioriteete. Teie prioriteetide hulgas, lugupeetud ministrid, olid äh, õig-, muuhulgas ka äh, õiged ja õiglased kriteeriumid tööturule ligipääsemiseks. mil-, kuidas tõesti neid eesmärke oleks võimalik saavutada ja äh, Te rääkisite konkreetsetest dokumentidest, mida, millega te töötate, aga eh, kõnelejad katkest-, katkestatakse, sõna antakse proua Turunenile. suur tänu, ma jään inglise keele juurde, sellepärast et siis on see meie kõikide jaoks lihtsam. töö, noorte tööpuudusest. ma arvan, et me peaksime mõistma, et meetmed, mis on siiamaani võetud, ei ole tegelikult vastavuses olemasoleva probleemiga. nii et kui lugeda komisjoni noorte tööhõive algatust, siis tegelikult seal ühel leheküljel on probleemid ja teisel leheküljel on lahendused, aga need ei käi omavahel kokku. seetõttu ma soovitaksin Taani eesistujale ja ma loodan meie kõikide nimel, et me mingisugused konkreetsemad nõukogu järeldused saame paika, võib-olla mingisugused tagatised noortele, võib-olla mingisugused konkreetsed kaks tuhat kakskümmend strateegilised eesmärgid noorte tööhõive jaoks, igal juhul midagi rohkemat, mida meil praegusel hetkel on. teiseks, lähetamine. lähetamise direktiiv, äärmiselt oluline direktiiv, jällegi väga poliitiliselt tundlik, aga ma tahaksin küsida ühte asja meieni on jõudnud kuuldused, et komisjon kavatseb mingit niisugust äh, ühtset kohustust, mis ulatuks üle piiride, mida võib öelda Taani eesistuja selle kohta ning äh, lõpuks üheksandal detsembril toimunud nõukogus äh, räägiti ettevõtetest, kus on vähem kui kakssada viiskümmend töötajat ning nend-, et nendele rakenduv režiim peaks olema äh, leebem ja see režiim peaks olema leebem ka töö, tervishoiu küsimustes, see on minu arvates natukene probleemne. aitäh, lugupeetud ministrid, teile esitati mõlemale palju küsimusi. Äh, äh, poolteist minutit võimaldas esitada igalühel viis küsimust, aga ma tean, et te olete võimelised äh, ja ma palun, et te üritaksite vastata mitmele isikule samaaegselt. Te võite ise valida, mis järjekorras te sõna võtate, aga me jätkame pärast samamoodi, et kaks rühma ja kaks, mm, mitu küsimust. Inglise, dansk, no ja siis, kes vaja. ma räägin taani keelt selleks, et ma, mul oleks võimalik konkreetselt vastata neile küsimustele ja äh, loodetavasti saa, lubab esinaine mul ka veidi kauem rääkida kui äh, tavaliselt, äh, kuna meile esitati tõesti nii palju küsimusi, aga esmalt räägiks halduskoormusest mida komisjon soovib vähendada VKE-de puhul väga oluline on, et me mõtleks kriisiaegadel, kuidas me saame toetada Euroopa ettevõtteid ja et me äh, vähema bürokraatiaga edendaks äh, konkurentsivõimet, aga see ei tohi käia töötajate arvelt, meil ei ole siin konkreetseid ettepanekuid ja loodetavasti me oleme ühel meelel selles, et me tahame ühe, ühest küljest vähem bürokraatiat, aga et see ei tohi tulla äh, töötingimuste ja töökeskkonna arvelt. ja konkreetselt äh, tahaksin ma rääkida ka nendest äh, lekkinud dokumentidest. eesistujariigi jaoks ei ole see loomulikult tore, et me peame kommenteerima siin neid lekkinud dokumente on palju spekulatsioone mitteametlike dokumentide kohta ja nende kohta me poliitiliselt seisukoha võtta ei saa avaldada. mul on äh, väga hea meel, et äh, te lähtute sellest, et äh, Euroopa oleks dünaamiline ja ka teie soovite seda ja, ja teil on õigus, et meie programm on selline. loomulikult on väga oluline tagada makromajanduslikud e-, e-, eesmärgid, aga me peame samal ajal hoolitsema selle eest, et äh, meie majandus tulevikus ellu jääb, et me loome töökohti ja majanduskasvu ja hoolitseme selle eest, et äh, tööd on kõigi jaoks piisavalt. Äh, Küs-, minu käest küsiti, et mida ma konkreetselt teen Äh, kindlasti ei ole siin eesistujariigil kerge lahendusi leida. Te räägite tasakaalust, see on hea. ja nõukogu kohtumiste puhul kindlasti räägitakse tööhõivest ja majanduskasvust. ma tean, et me oleme kuude kaupa rääkinud ainult makromajandusest, aga nüüd tekib teadlikkus sellest, et meil on vaja tasakaalu, et meil on vaja majanduskasvu, mida toetaks tööhõive, et me ei tohi tegeleda ainult kokkuhoiupoliitika või hea eelarvepoliitika äh, tagamisega. ja meilt küsiti ka, et äh, mida me teeme noorte tööpuuduse vastu, millised ambitsioonikad programmid äh, meil on loomulikult äh, on meie jaoks olulised äh, ka varsti pensionile minevad vanemad töötajad. meilt äh, küsiti ka tagatiste kohta noortele töötutele, see on väga huvitav, aga ma arvan, et iga riik peab selle, seal ise samme astuma, me ei saa ne-, siin reegleid ette kirjutada teistele, aga me peame olema ühel meelel selles osas, et äh, noor inimene peab nelja kuu jooksul saama mingisugusegi tööpakkumise. ning mis puudutab äh, Sotsiaalfondi ja globaliseerumisega kohanemise fondi, siis äh, see ei ole tegelikult minu valdkond. Äh, globaliseerumisega kohanemise fondi puhul tuleb hoolitseda selle eest, et praeguse kriisimehhanismi raames nõukogus blokeeriv vähemus kaoks, et me ei ähm, et me üritaks äh, minna edasi mitteametlike teede kaudu, et me sondeeriksime pinda, üritaksime seda probleemi lahendada ja siis on meil ka pikaajalised väljakutsed äh, sotsiaalfondi puhul on äh, oluline, et kas, et me uuriksime, et kas põllumajanduse osakaal tohib olla nii, saab olla nii suur. ja ma kohe lõpetan, ütleb kõneleja. ma võiksin rääkida ka hooajatöötajate direktiivist ja paljudest muudest teemadest. eesistuja riigina ma kuulen, et siin on väga suur huvi ja ka suur liikmesriikide poole, poolne toetus sellele, et äh, hooajatöötajate töötingimused oleksid korralikud, et neile makstaks korralikku palka, et me samal ajal saaksime välismaalt sisse tuua äh, kvalifitseeritud tööjõudu, aga ma ütlesin sissejuhatuses selgelt välja, et eelduseks äh, on, et tööd, et elanikud oleksid nõus sellega, et äh, töötajaid tuuakse väljaspoolt, et makstakse korralikke palku ja et äh, on korralikud töötingimused tagatud. ning lõpetuseks, ja ma kohe lõpetan, ütleb kõneleja, ma tahaksin ähm, hooajatöötajate direktiivi osas täiendada seda, et noorte tööpuudus on äärmiselt suur ma pean mõtlema, et äkki need kaks asja võiks kuidagi kokku sobida. meil on tõesti väga palju tööpuu-, töötuid inimesi ja siis meil on väga suur nõudlus hooajatööliste järgi. aitäh! <clears throat> küsimused olid väga kõikehõlmavad, suurepäravad, pärased. me peame leidma loomulikult lahenduse kõikidele nendele probleemidele, sellepärast et inimesed kannatavad ja meil on tarvis leida võimalus, kuidas Euroopa majanduskasvu tagada turvalisemalt. minult küsiti kaks tuhat kakskümmend strateegia kohta, me võtsime eesistuja rolli üle väga probleemsel ajal, nagu ma olen mitmeid kordi öelnud, ning meie eesmärgiks on Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia edavi-, edasiviimine ma arvan, et me kõik teame, et praegu on väga palju dokumente, mida ei ole nii tore lugeda, sellepärast et olukord on raske, me peame leidma sobiliku tasakaalu makromajanduse ja sotsiaalsete vajaduste vahel. kõik need on väga olulise tähtsusega faktorid praegusel hetkel. on minu jaoks samuti väga oluline nimetada, et investeerimine inimestesse on väga oluline selleks, et tagada majanduskasv ja see on oluline ka inimeste jaoks. sotsiaalpoliitika ei ole mitte ainult inimeste aitamise poliitika, vaid ka kogu ühiskonna abistamise poliitika. Te teate kõik, et Euroopas on sotsiaalne ebavõrdsus viimasel ajal suurenenud. esimene EBSCO nõukogu toimub veebruaris ning seal me kavatseme edastada meie peamised eesmärgid ning tutvustada oma mõtteid vaesusevastaseks võitluseks. proua Harkin küsis mikrokrediitide kohta, mikrokrediitide algatust arutame läbirääkimistel sotsiaalsete muutuste ja uuenduse üle mikrokrediidirahastu on ainult üks aasta kättesaadav olnud, nii et me peame kõigepealt vaatama, kuidas ta töötanud on, enne kui me hakkame mingisuguseid muutusi tegema, aga ma juba võin öelda, et mina arvan, et me lõpuks jõuame selles küsimuses Taani eesistumise ajal mingile konkreetsele järeldusele. Er-, esitati ka küsimus sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni kohta. uus lähenemine peaks lisama täiendavat paindlikkust ja tegelema rohkem tõenditepõhise sotsiaalse innovatsiooniga. seda küsimust käsitletakse, käsitletakse sotsiaalküsimuste töörühmades kevade jooksul, nagu te teate, on läbirääkimised selles valdkonnas seotud mitmeaastase finantsraamistikuga ning mitmeaastast finantsraamistikku ei lõpet-, osa sai võeta otsuseid vastu meie eesistumise ajal, suur tänu ning nüüd ma võtan teise kõnelejate grupi, Steven Hugh, proua Monsieur Thomas Mann, puis Monsieur Christensen Monsieur Steven Hughes. härra Steven Hughes, palun. tänan, proua esinaine. proua Fredriksonil on mul küsimus. Te ütlesite sissejuhatavates märkustes, et noorte tööhõive osas tuleb tagada noorte ja vastastikune abistamine ja inspireerimine. Te võib-olla teate, et mõned meist on makroökonoomsete probleemide pärast väga mures, selles osas võeti vastu kuuest seadus, seadusest koosnev pakett ning komisjonist on nüüd tulemas järjest uusi ja uusi signaale, mis rõhuvad kokkuhoidlikkusele. mida kavatseb teha Taani eesistuja ühelt poolt kokkuhoiu ja teiselt poolt töökohtade loomise vajadusega. mida, missugust mudelit te kavatsete kasutada, et inspireerida ka teisi li liikmesriike oma eesistumise ajal? suur tänu, nüüd Blinkevitšute, proua Blinkevitšute. suur tänu, ma tänan mõlemat ministrit äh, järgneva poolaasta töö tutvustamise eest. Taani eesistujamaana on nüüd oma tööd alustanud ja seda väga raskes äh, majanduslikus ja finantsolukorras. ja tõesti, see kriis puudutab igat inimest Euroopa Liidus. kärpemeetmed äh, liikmesriikides tulevad tihti madalapalgaliste inimeste kulul kas te tõesti ei arva, et meil oleks vaja ühte avatud koordineerimismeetodit selleks, et hoolitseda selle eest, et tegemist oleks parima vahendiga vaesusevastaseks võitlemiseks. ma arvan, et parim viis vaesusevastaseks võitluseks ongi just töökohtade loomine. sest töökohad on ju sissetulekuallikaks, aga see on tõesti ideaaljuhul nii, sest tõesti kõigil ei ole võimalik äh, tööd leida. tuleb toonitada, et meil on vaja direktiivi äh, ar-, pidada arutelusid direktiivi üle, minim-, miinimumpalga üle. Äh, proua tööhõiveminister, ma tervitan teie algatusi noorte ja vanade inimeste tööhõive osas aga ma arvan, et üheks äh, tähtsaks tööhõivemeetodiks on ka äh, avaliku ja erasektori koostöö toetamine. ma tean, et äh, Taanis on see väga levinud. kas te oma eesistumise ajal ei peaks rohkem tähelepanu pöörama ka nendele sotsiaalsetele küsimustele? Euh, aitäh, ähm, Toomas Mann, palun. Äh, Madame Sinclair. aa, ah, sorry. proua Sinclair siiski esimesena. ma ei katsu kellegi kõneaega ära võtta. me oleme sellest küsimusest rääkinud sadu kordi juba varem, eelmisel nädalal Strasbourgis ütles president Barroso, et kui kõik VKE-d tooksid teatavat kasumit, siis oleks Euroopa Liidus tööhõive kadunud. kas te saate aru, et see, mis te praegu teete, on tegelikult suunaga töökohti hävitada? viimastel Euroopa Liidu valimistel ei tehtud midagi põhjus, põhjendatud. kas te saate aru, et praegusel hetkel on nii palju poliitikaid, mis hävitavaid töökohti. inimeste palkade vähendamine mõjub nende elatustasemele, noortelt või võimaluste võtmine ilma igasuguste põhjendatud ettepanekutega, kuida olukorda parandada. kuskohast teie arvates kõik need uued töökohad tulevad, kas te kavatsete töötada välja lõputult koolitusskeeme ja panna maksumaksja selle eest maksma ning lõpuks ma te tahate panna maksma riigi näiteks nagu Ühendkuningriigi, kus isegi eurot ei kehti, te tahaksite, et meie maksaksime kinni terve hulga teie, teie vigu. meie riigis ei ole euro, sellepärast et me ei usalda eurot. meilt ei liikunud välja mitmed firmad just sellepärast, et e- eurotsoonist väljaspool on olukord parem, seal on vähemalt võimalik töökohti luua ja nüüd palun, härra Toomas Mann. Euh, suur tänu, proua esimees. mul on jäänud mulje, et Taani eesistujamaana Äh, ja töökohtades võitlemisel on väga heas positsioonis, sest meil on siin kaks dünaamilist äh, ministrit. me ei ole alati olnud nii lootusrikkad kui praegu, sest novembrikuus, kui me arutasime seda asja Taanis, siis me nägime, et tõesti jah, midagi on võimalik ära teha. ja meil on siin Olle Kristensen, kes alati kaitstud paindlikkuse eest võitleb ja meile seda mudelit selgitab ning ma arvan, et me oleme päris häid otsuseid koos vastu võtnud minu küsimus puudutab seda põlvkondadevahelist äh, võrdsust ja noori. noori, kes on neli kuud olnud töötud, peaksid saama siiski võimaluse leida tööd või koolituskohta. ma arvan, et see on väga tähtis just nende inimeste jaoks, kes praegusel hetkel äh, vaatavad äh, intranetis või ka internetis meie äh, koosolekut, sest ma paarile koolile saatsin teate selle kohtumise kohta täna siin. jah, te tõite küll siin välja selle vajaduse seda teha, kuid et eraettevõtete ja ka avalike institutsioonide, riigi institutsioonide motiveerimine on väga tähtis, need nimetatud äh, Äh, organisatsioonid peavad tõesti ütlema, et jah, me tahame noortele inimesele anda võimaluse, nii et tõesti, kuidas me kõike seda teeme nii, et need institutsioonid tahaksid seda teha. jah, ma tean, et õigusi võib nõuda, kuid meil on vaja luua kõigepealt eeldused selleks, et Äh, saaks üldse aktiivne olla, et oleks võimalik noorte öelda, et jah, teid on vaja, me tahame, et ta õpiks veel midagi juurde, meil on teid vaja, ma arvan, et ainult niimoodi on meil võimalik öelda Euroopas, et te ei ole kõrvale lükata, te olete osa meie arengust ja me tõesti tahame, et noortel avaneks rohkem võimalusi, sest nende olukord on praegu palju hullem tihti, kui me endale ette kujutame. suur tänu, härra Kristensen ja siis saavad ministrid sõna vastuseks suur tänu, proua esimees, suur tänu, prouad ministrid, teie sõnavõtu eest ja programmi tutvustamise eest. mina leian, et teie lähenemine on väga hea. tahaksin kaitstud paindlikkuse kohta veel paar sõna öelda. Äh, nagu Toomas Mann lainis äh, EU Observeris oli artikkel selle kohta, et meil on võimalik kriis lahendada juba siis, kui meil oleks paindlikumad töövõtjad. ja väga paljud riigid soovivad äh, paindlikke töövõtjaid sii-, juhul kui kehtiks samasugune kaitstud paindlikkuse mudel, nagu see kehtib Taanis. kuid kahjuks nii need asjad äh, igal pool pole. ja sellepärast küsimus, kas ei oleks võimalik hoolitseda selle eest, et me veenaksime teisi liikmesriike, et tõesti tasub, tasub sotsiaalsesse võrgustikku investeerida. et kui inimene on töötu, siis ta saab siiski nii palju abiraha, et tal on võimalik sellest rahast ära elada ja et haridussüsteem on selline, et on võimalik inimesi ümber koolitada, kui vaja. ehk et need, kes töötuks jäävad, võimalikult kiiresti uue töökoha leiaks. et kui selline sotsiaalne võrgustik on olemas, kui tagatised on olemas, siis on kohe kindlasti võimalik ka rääkida kaits-, äh, paindlikest töövõtjatest um Regarding the um,, the dilemma that we face. mis puudutab seda dilemmat, mille ees me seisame, et me räägime siin vanematest inimestest, kelle puhul me tahame, et nad jääksid tööle, aga samal ajal on meil noored inimesed, kellel ei ole kvalifikatsiooni, kellel ei ole tööd ja isegi siis, kui neil on kutse õpitud, nad ei leia siiski tööd see on dilemma, millega meil tuleb tegeleda ja minu jaoks on väga tähtis toonitada, et see kriis, millega me siin Euroopas silmitsi seisame, ei tohiks äh, pöörduda põlvkondadevaheliseks võitluseks ja sellepärast on meil vaja toetada solidaarsust põlvkondade vahel ja meil tuleb keskenduda solidaarsusele. meil ei ole võimalik lahendada kriisi Euroopas keskendudes ainult ühele põlvkonnale või kui põlvkonnad hakkavad üksteise vastu äh, Äh, võitlema, peame arvestama sellega, et vanemad inimesed on selle elukeskkonna üles ehitanud, aga samal ajal tuleb meil noortele anda äh, tööperspektiive inimesed ei tohiks üksteise vastu võidelda, me peaksime tõesti vastutust kandma, meil tuleb kriisi vaadata laiapõhjaliselt ja sellepärast on kahe tuhande kaheteistkümnes aasta kuulutatud äh, põlvkondadevahelise solidaarsuse ja aktiivse vananemise aastaks minu jaoks on väga tähtis toonitada, et äh, aktiivse vananemise puhul on tähtis see, et inimesed hoolitsevad iseenda eest kauem, mitte et nad mitte ei tööta kauem, vaid nende töötingimused on parem, nende elukvaliteet on parem ja meil tuleb tõesti inimesi koolitada, mitte neile hooldajad koju saata me peaksime inimestele andma rohkem vabadust selleks, et nad ise saaksid hoolitseda oma töö eest ja ei sõltuks mitte kellegist. ja see oleks võib-olla ka vastuseks ähm, küsimusele proualt äh, Inglismaalt äh,. me võime tõesti mõelda nendele uutele ähm, heaolu tõstvatele tehnoloogiatele ja see on tõesti väga hea lähtekoht, kui me soovime luua ka uusi töökohti Euroopa Liidu sees minu jaoks on tähtis toonitada, et inimestele tuleb anda võimalus, kõigil peab olema võimalus. ja praegusel hetkel ei ole kõikidele antud äh, võrdseid võimalusi. inimestel peab olema võimalus töötada ja me tõesti peame, nagu härra Olle Kristjanson ütles, äh, mõtlema selle peale, kuidas meie süsteemid toetaksid inimesi paremate elutingimuste tagamisel. jah, suur tänu. mina vastaksin lühidalt küsimustele, mis esitati. minu arvates on väga tähtis, kui me räägime tööhõivest ja töökohtade loomisest, et me mõtleme selle peale, et tegemist on riikliku ülesandega töötust tuleb võidelda erinevate viisidega, aga meil tuleb teha koostööd ja kogemusi jagada selleks, et me saaksime rääkida üksteisega sellest, mis on läinud hästi ja mis toimib. jah, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on ka, on ka meie kohustused paika pandud nii et meie eesmärgiks on seitsmekümne viie protsendiline tööhõive, see on väga tähtis eesmärk ja me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas sellele eesmärgile lähemale jõuda. esitati väga palju küsimusi, mille puhul ma tahaksin vastata kui Taani minister, mitte kui äh, eesistujariigi esindaja millised on need meie eeldused töökohtade loomisel, kuigi me oleme kriisis? jah, ka meil Taanis on töötud ja töökohtadest on puudu, aga räägin nüüd kui Taani äh, tööhõiveminister ja väga tähtis on see, et me avalikke kulutusi ei vaataks kui probleemi ja seda ka kriisiaegadel. on väga suur vahe, kas avaliku sektori vahendeid äh, kasutatakse ähm, kasutatakse lihtsalt tarbimiseks või ühiskonna ülesehitamiseks ja investeeringuteks ühiskonna ülesehitamisel. viimasel puhul mitte ei tarbita, vaid investeeritakse ja meil tuleb ka keskkonnasäästlikke töökohti luua, nii-öelda rohelisi töökohti ja me peaksime olema tõesti võimelised headel aegadel raha säästma selleks, et meil oleks siis hoiukassa, mida kasutada juhul, kui meil enam nii hästi ei lähe. ning Taanis me seda just praegu teemegi. meil on selline äh, Taani majanduse turgutamise avapauk toimunud ja see roheliste töökohtade loomine on tegelikult ka meie tõsiseltvõtmist ja usaldusväärsust rahvusvahelisel tasandil parandanud. proua Sinkleri küsimus nüüd, ma ei saa päris täpselt, ma ei ole päris kindel, kas ma sain teist õigesti aru aga eesistujamaana ja Euroopa Liidu liikmesriigina võin teile öelda, et ükskõik, kas me oleme liikmesriik või mitte, meil on ühine vastutus, meil on üüratu ühine vastutus selles osas, et euro peab toimima. euro on äh, eeltingimuseks äh, majanduse toimimisel, oleme selle euro poolt või vastu. ja kõik peavad hoolitsema selle eest, et äh, euro jääb äh, püsima ja tuleb kriisist välja. siis nüüd veel ka see kaitstud paindlikkus. mina usun sellesse. Taanis see toimib. tegemist on väga tähtsa osaga tööturumudelist ma saan aru, et äh, teised Euroopa Liidu liikmesriigid organiseerivad äh, oma tööturgu teistmoodi, aga kui Taani kogemusi on võimalik edukalt üle võtta, siis miks mitte? näiteks noorte tööpuuduse puhul on see väga tähtis, me ei räägi ju mitte ainult sellest, et äh, noortele inimestele tuleb tagada töökohad, vaid me peame hoolitsema ka selle eest, et noortele inimestele tagatakse haridus meil ei tohi olla nii palju hariduseta noori inimesi Euroopas ja kriisi tuleb kasutada just selleks, et hoolitseda noorte kutsekvalifikatsiooni parandamise eest. aitäh ja nüüd võtame viimased küsimuste esitajad. ja kõigepealt ma annan sõna härra Gutierrezele, siis meie aseesimehele Nadja Hirschile.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 teie sõnavõttude eest, äh, milles te rõhutasite noorte tööpuudust, see meelestab mind optimistlikumalt ja paneb mind mõtlema, et võib-olla me võime Euroopa institutsioone jälle selles küsimuses usaldada. Te ütlesite, et tööhõive on liikmesriikide pädevuses ja see on õige, kui me mõtleme, et tegemist on teatavate spetsiifiliste programmidega, mis tõesti kuuluvad liikmesriikide pädevusse, aga meil on ka Euroopa raamistik, sest äh, majanduste stimuleerimine on ainus poliitika, mis võimaldab töökohti luua. ja aastaid on meil juba krii-, majanduskriis, nüüd me äh, näeme, et majandus la hakkab langema mm, ja tegemist on äh, ma-, majanduse jaoks halva kümnendiga ja ka noort, kadunud noorte kümnendiga, nii et me tõesti peame tegutsema ka Euroopa raamistikus ja mina olen väga mures, kui ma näen, mis toimub paljudes liikmesriikides, kui ma näen, et milliseid strateegiaid võetakse tööturul. pikendatakse tööaega, lükatakse edasi pensioniiga, vähendatakse pensione ilma, et oleks äh, Äh, Euroopa-poolset diskursust, mis äh, seda olukorda tasakaalustaks. milline on teie strateegia äh, selleks, et sellest olukorrast välja tulla? me ei saa siit välja niimoodi, et meil on olemas selline kahetine Euroopa. sellepärast me rääkisime siin ebakindlatest töökohtadest, garantiidest noorte jaoks, ma olen väga nõus sellega, aga ma ei ole väga nõus sellega, et meil on vaja tagatist noorte jaoks äh, ja see tagatis peab võimaldama head äh, haridust, head koolitust ja korralikku tööd korraliku palgaga, õiglase palgaga, õiglaste äh, sotsiaalsete maksetega. meil on vaja erinevad mudelid, sest et äh, sellisel hetkel, kus liikmesriikidel on väga vähe võimalusi investeerida, on vaja, et täiel määral selles küsimuses oleks tagatud Euroopast stabiilsus. proua Hirš, palun. aitäh ma sooviks tänada teid äh, teie sõnavõttude eest. Äh, tegemist on väga olulise teemaga. just praegusel ajal on see teema äärmiselt oluline. juba korduvalt on siin räägitud noorte tööpuudusest. ma arvan, et äh, üks samm oleks ka see, et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias on ette nähtud, et me soovime vähendada kooli poolelijätjate jät protsenti, see loomulikult on ka liikmesriikide pädevuses, aga kas te võiksite oma koosolekutel seda käsitleda ja liikmesriike üles kutsuda, et nad võtaksid äh, vastavaid meetmeid, ma arvan, et see on esimene äh, samm selleks, et äh, tõhusalt vastu astuda noorte tööpuudusele ning teine mõte on seotud mobiilsusega. selleks, et kasutada ära Euroopa tööturgu ja seda tasakaalustada, siin on kriteeriumina oluline ka mobiilsus. küsitluste puhul alati tuleb välja, et probleeme on võõrkeelte oskusega, aga iga kolleeg siin saalis kindlasti teab ka seda ja on saanud pöördumisi kodanike poolt, kes on üri-, üritanud äh, Äh, kasutada ära oma õigust äh, töötada teises liikmesriigis ja väga tihti on kerkinud üles probleeme äh, pensioninõuete arvessevõtmisega ja mm, töötuhüvitise nõuete arvesse võtmisega, kas selles osas oleks ka võimalik mobiilsust edendada ja töötada selle nimel, et loodaks selline süsteem, kus on sellised võimalused paremas kooskõlas, võib-olla äh, võtta arvesse ka neid äh, liik-, neid töötajaid, kes on väga mobiilsed, et oleks äh, loodud nende jaoks kahekümne kaheksas sotsiaalkindlustusmudel aitäh ja nüüd saab sõna proua Zuber, meie esimene äh, aseesimees, me soovime teile väga viljakat tööd meie komisjonis ja pärast seda saab sõna härra Tsarkas. Eh, suur tänu, proua esimees. mina tahtsin küsida küsimuse, mis puudutab Portugali olukorda, töökohtade loomise toetamist, majanduse toetamise programme. meil üks kärpeprogramm järgneb teisele Euroopas, kuid Portugalis me Euroopa institutsioonidelt ja IMF-ilt saame lisatoetusi, nii et me oleme nii-öelda programmis osalev riik. kolm koma seitse protsenti on äh, see kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ette nähtud äh, protsendimäär ja koostöös ja kooskõlastatult IMF-i ja Euroopa institutsioonidega on äh, nüüdseks siiski juhtunud nii, et inimesi on rohkem vallandatud kui ette nähtud, inimesed teevad väga palju öö, ületööd, töötavad kauem, nii et on juhtumeid, kus inimesed töötavad iga päev kaksteist tundi ja kui me tahame hoolitseda selle eest, et äh, töökohti luuakse, siis äh, kuidas on võimalik selline olukord, kus inimeste lahtilaskmine on nii lihtsaks tehtud? see pole nüüd küll õige tee töökohtade loomiseks. säästupoliitika ja töökohtade loomine, mulle tundub, et need on omavahel kuidagi vastuolus. härra Serkas, suur tänu, proua esimees, suur tänu prouadele ministritele ja suur tänu ka kutse eest Kopenhaageni konverentsile. jah, meie ootused Taani eesistumisperioodi jaoks on väga suured, me loodame, et Euroopas toimub suur muutus ja paljud kolleegid on seda juba ka maininud. Te rääkisite seminarist äh, Kopenhaagenis kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal juunil, kus räägitakse tööohutusest ja hügieenist töökohal. mulle tundub, et äh, see seminar on päevakavast nüüd kadunud, kuid on räägi-, olen kuulnud kuuldusi, et sellisteks seminarideks meil kriisi ajal enam vahendeid ei jätku selle tööhõive ja majanduskriisi ajal on välja töötatud ka roheline raamat äh, äh, ümberstruktureerimise kohta. kümme aastat on vastu võetud igasuguseid rohelisi raamatuid, nüüd tuleb järgmine veel otsa, kus mõeldakse selle peale, mil-, milleks seda kõike vaja on. see, mida eile IMF oma raportis ütles äh, avaldab mulle muret nimelt, et majanduslangus kaotab ära töökohti, on toodud väga palju ohvreid, kuid sellest ei ole mitte mingit kasu, kui majandus uuesti jalgadele ei tõuse. kõik need probleemid pensionäridega, kõik need ohvrid, mida inimesed on toonud, sellest ei aita, sellest ei piisa ja see pigem toob kaasa rohkem rahvastiku haigestumise. haigusjuhud, vähijuhud suurenevad ja sel kõigel on väga rasked tagajärjed. vaesus tõuseb, inimeste eluiga väheneb, seda esimest korda viimase viiekümne aasta jooksul sotsiaaltagatised vähenevad, ma arvan, et meil tõesti tuleb nüüd poliitikat muuta, muidu on tulevik väga tume. viimasena härra Kastner ja siis on kõik. vabandust, härra Jüri. suur tänu, proua esimees. mina tahaksin äh, prouasid ministreid südamlikult tervitada. kõigepealt tahaksin pärast ähm, seda küsimuste vooru tõdeda, et mulle meeldis kõik, mida siiamaani olen kuulnud. sa, annan endale aru, et poolest aastast ei piisa selleks, et kõiki probleeme lahendada, kuid see, mida te siin ütlesite, näitab selgelt, et te olete keskendunud kõige tähtsamatele küsimustele. tahan teha ühe märkuse me rääkisime väga palju noorte tööpuudusest ja nii edasi. Te mitu korda tõite välja, et äh, tegemist on küsimusega, mis on liikmesriikide pädevuses. jah, nii see on, aga me peame siiski ka tunnistama, et Euroopas toimuvad väga suured muutused kui mõtleme näiteks äh, parlamendi vastu võetud kuuikpaketile või ka direktiividele ähm, nende väljatöötamisel, kus meil on tegelikult võimalik alati äh, viia sisse uusi trende ka liikmesriikidesse ja seda me ka teeme, sellepärast et olukord on olnud drama-, on muutunud dramaatiliseks, töötus noorte hulgas on äh, tõesti väga-väga suureks muutunud. mis puudutab töötajate lähetamise direktiivi, siis täpselt samamoodi nagu ka teie, ootame meie seda põnevusega ja ma ei tea, kas lahenduse leidmine riiulifirmade osas ning petturite osas on lihtne. kuid nüüd räägin kui Euroopa Rahvapartei esindaja. meie lähtume sellest, et meil on võimalik äh, probleeme juba kohaldusalas äh, leida ja me öö, äh, ja ka välja juurida, me ei taha uut direktiivi, siis globaliseerumisega kohanemise fond toob endaga kaasa suuremaid probleeme. kolmandik äh, vahenditest on ära kasutatud ja meie parlamendis toetame seda lähenemist, et me peaksime fondi kasutusala lahendama, kuid me peaksime mõtlema ka teistele alternatiividele otse loomulikult oleme me valmis osalema kõikidel seminaridel ja konverentsidel, mida te mainisite ja ma soovin teile tõesti kõike head eesistumisperioodiks. Kessler. Kessler, palun. aitäh, ma tahaksin küsida eesistujad ja kõigepealt tänada neid väga huvitavate sõnavõttude eest, aga ma tahaksin küsida, et aasta kaks tuhat kaksteist, mis on pühendatud aktiivsele vananemisele ja solidaarsusele põlvkondade vahel, et kuidas teie kujutate endale ette, et milline et tulemus äh, võiks olla see, mille te annate kaasa põlvkondadele teile ja mul on ettepanek äh, Äh, ma olen sellega esitanud kirjalikult, et tegemist võiks olla sellega, et me edendame noorte ja vanade vahelist solidaarsust sellega, et meil ei ole mitte üksnes äh, Youth in Action programm, vaid ka äh, pensionäride aktsioonis programm. mind väga huvitaks, et mida teie sellest arvate, mina raportöörina olen väga võidelnud selle eest Eh, me tahtsime sellele eh, ka alapealkirja Dignity and Vitality, eh, väärikus ja vitaalsus ning ma oleks väga soovinud, et seda oleks toetatud kolmepoolsetel kohtumistel. et meie jaoks on oluline inimeste elujõulisus, ükskõik millises vanuses nad on ja et oluline on nende väärikus, kõigi inimeste väärikus, ma tänan teid Äh, sellest, et te siin olete, ma loodan, et te saate seda kasutada oma dokumentides ja edasistel kohtumistel. aitäh ja nüüd äh, ma hakkan ka inglise keelt rääkima, sest siis on võib-olla kergem kõigil. Like tahaksin lihtsalt tõstatada kaks küsimust. esiteks, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi. arutelud äh, uue määruse raamistiku üle toimuvad teie eesistumise ajal ja ma tõesti loodan, et meil on tõesti võimalik ka selles valdkonnas edusamme teha. kuid ma arvan, et meie jaoks on väga tähtis välja selgitada, kuidas meil oleks võimalik Euroopa Sotsiaalfondi kasutada selleks, et see oleks kohandatud äh, reaalse olukorraga tööturul, sest nii nagu see olukord praegusel hetkel on, tegemist on äh, programmiga, mida ei ole võimalik viie aasta jooksul mõjutada, samal ajal aga tööturu muutub päev-päevalt. nii et kuidas me võiksime seda fondi paindlikumaks muuta ja selle vahendeid paremini kasutada? ma tean, et see ei ole praegune olukord, kuid kui me tõesti usume, et Euroopa Sotsiaalfond on ka äh, nii-öelda majanduspoliitiline meede, siis me peaksime ka selles osas oma mõtteid mõlgutama ja teiseks iga-aastane majanduskasvu analüüs. hiljem arutame proua Kornelisseni raportit, kus me oleme teinud ettepanekuid äh, selle kohta, äh, mis komisjon ette pani ja meie leiame, et tegemist on väga tähtsa küsimusega, mis tuleks lahendada enne kevadist ülemkogu ja meil oleks väga hea meel, kui Taani eesistujamaana to-, tutvuks selle raportiga ja kasutaks seda nii-öelda kui lisandväärtust äh, või lisandväärtusena sellel kevadisel ülemkogul. see äh, tõesti kaitseks ka parlamendi seisukohti kevadisel ülemkogul. ma tõesti loodan, et te avatud silmade ja kõrvadega äh, toet-, toetate meid pärast seda, kui olete tutvunud selle raportiga, nii et äh, see oleks minu lõpetav märkus ja nüüd on sõna teil, palun. Äh, aitäh selle suurepärase arutelu eest. jah eesistujana me loomulikult äh, äh, täname parlamenti selle raporti eest, mis puudutab äh, kahe tuhande äh, kaheteistkümnenda aasta ähm, majanduskasvu analüüsi, see, me saame teile seda lubada äh,. milline on tulevik? kas äh, see on tume? ma arvan, et mitte. praegu on tegemist kriisiga kogu Euroopas, aga see ei ole esimene kord. meil on Euroopas olnud ka varem teisi kriise. see, mis on äh, otsustava tähtsusega ja oluline on meie äh, võime ennast kokku võtta, teha koostööd, leida uuenduslikke lahendusi nendele suurtele väljakutsetele, millega me silmitsi seisame. ma alustan äh, seda vastamise vooru rõhutades, et äh, ma arvan, et Euroopa Liit võib olla suuteline kombineerida majanduslikku vastutust ja tööhõive ja ja majanduskasvu edendamist. aga selleks on vaja paika panna prioriteedid ja see on väga delikaatne teema liikmesriikides. E, sotsiaalfond ja globaliseerumisega kohanemise fond on e, instrumendid, mida tuleb arutada, aga kindlasti on vaja konkreetsemaid meetmeid ning siis tuleb esitada küsimus, kas uus töötajat, kas me võiksime mõelda uuele töötajate lähetamise direktiivile, ma tean, et mõned soovivad seda, aga seda on väga raske äh, teha, väga raske on äh, selle tootaja, toetajate mm, jaoks vajalikku äh, häälteenamust kokku saada ja vaja on hoolitseda selle eest, et olemasolevat direktiivi korralikult rakendataks. meil on vaja ühelt poolt Äh, leida tasakaal töötajate vahel ja tööturuvajaduste vahel ning me tegeleme ka äh, selle küsimusega, et kas võimalik oleks organiseerida konverentsi, mis äh, puudutaks töötingimusi ja tööhügieeni. me sooviksime seda teha, ma arvan, et oluline oleks, et see konverents toimiks, et meil oleks uus strateegia, mis käsitleks äh, töötingimusi aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kakskümmend, meil on vaja aega selleks, et seda aruteluda ja me peame komisjoniga arutama, kuidas seda võimalik, äh, konverentsi võimalikult äh, hästi korraldada. ning ähm, ma olen nõus sellega, et koolist väljalangemine on väga suur probleem. ma arvan, et positiivne on see, et see on ära toodud selgesõnaliselt Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias, ma olen nõus sellega ja ma arvan, et see on asi, mis tuleks kaasata eesistuja tööprogrammi ning aprillis Taanis korraldatav konverents, kus käsitletakse noorte töötust, seal tuleks käsitleda haridussüsteemi, tööturu ja noorte tööpuuduse teemat. tööturupartnerid Tar-, Taanis on korduvalt soovinud, et me kasutaks äh, haridust ja koolitust, et meil õnnestuks kombineerida äh, hariduse mm, teoreetiline külg praktiliste kogemustega. meil on juba vastavaid kogemusi ja see on üks osa lahendusest. sest äh, tõepoolest, noortel on vaja õppida teistmoodi. Neil on vaja kombineerida praktikat ja teooriat. ning lõpetuseks esitati mulle üks väga konkreetne küsimus, mis puudutas olukorda Portugalis. ma ei varja, et tegemist on tõesti väga tundliku eh, olukorraga. kas on vaja töötajaid lahti lasta või mitte? ma arvan, et tõesti on tegemist väga delikaatse teemaga. kui äh, soovitakse lihtsustada töötajate vallandamise menetlusi, siis äh, ma äh, siin nüüd võtan jälle eesistuja mütsi maha ja, ja ütlen, et vaja on hoolitseda äh, Äh, piisavate tööt-, töötajate kaitse eest ja see on täpselt see kaitstud paindlikkuse teema, millest me enne rääkisime. igal juhul ma tänan teid nii kõrgetasemelise arutelu eest ja ma loodan, et meil õnnestub teiega veel kohtuda. proua ministrit, äh, te näete, et me nõuame teilt järgmise kuue kuu jooksul äärmiselt palju, aga te saate aru, et eesistuja vastutus on asi, et tegemist on praegu ajaga, kus äh, eurooplased äh, tõesti ootavad äh, huviga seda, mis tuleb eesistuja poolt. Te näete, et meie komisjoni liikmed toetavad teid selleks, et teie eesistumisaeg kujuneks edukaks ning me kohtume teiega teie eesistumise aja lõpus, ma loodan, et meie kohtumised on alati nii viljakad kui praegu ning ma soovin teile kõike head ja väga palju edu meie komisjoni liikmete poolt, aitäh! You wanted to say a word? No, no, it's fine. It's fine. <laughs> I'm sorry. <laughs> no, it's fine. No? Je, je me rends compte que dans... Ma <laughs> saan aru, et ma ei andnudki teile üldse äh, sõna, aga teil on kindlasti ka omalt poolt üht-teist öelda, nii et palun. Uh... mul oli ainult paar märkust, ma olen absoluutselt nõus sellega, mida ütles minu kolleeg Euroopa arvestab meiega, me peame leidma lahendused, nii et ma sooviksin tänada teid kõigi nende suurepäraste märkuste eest, mis te tegite. Te ütlesite, et te toetate igati meie tegevuskava ja loomulikult meie omalt poolt püüame kõik teha, et teie lootustele ja ootustele vastata. suur tänu! Chers collègues, je vous propose de reprendre vos... lugupeetud kolleegid, ma teen ettepaneku, et te asuksite oma kohtadele en venons euh, au point euh, 10 de l'ordre. nii et me hakkame nüüd tegelema päevakorrapunkti kümme, äh, punktiga kümme ning ma annan sõna proua Kornelisserile, äh, kes on meie raportöör äh, tööhõive ja sotsiaalaspektide osas kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsis. tegemist on siis raportiga, mida arutatakse täiskogu istungil, siis kui me oleme selle vastu võtnud komisjonis paralleelselt äh, raportiga äh, mis samuti käsitleb majanduskasvu analüüsi ja mille koos on vastu võtnud juba äh, majandus- ja rahanduskomisjon äh, ja raportööriks härra Jean-Paul Causeis, nii et proua Korneliisen, ma teen ettepaneku, et te tutvustaks meile kahtekümmet viit äh, kompromissmuudatusettepanekut, mis te olete välja töötanud um,. Ähm, no. aitäh, proua esinaine, enne jõule oli meil selle dokumendi põhjal esimene arutelu. asi on väga kiiresti arenenud. kõigepealt tegime tööd töödokumendiga, kus oli paika pandud kuus prioriteeti. kõikide teiste fraktsioonide seisukohad olid sellised, et kõige suuremaks mureks on praegu noorte tööhõive. selles raportis, mille ma pärast seda arutelu esitasin, lisasin ma üheks meie võtmesõnumiks noorte tööpuudusega võitlemine. peaaegu kõik esitatud muudatusettepanekud on äärmiselt väärtuslikud, ma olen tänulik ka variraportööridele, et me oleme suutnud koostada täiendavad kompromissid, meil tuli neid nii palju, et peaaegu tähestik oleks otsa lõppenud ning ma loodan, et nad võetakse vastu suuremas osas nii siin kui täiskogul, mis puudutab homset hääletust, siis ma tõesti väga suure uhkusega esitan seda raportit, ma olen juba astunud mõned sammud, et nõukogu ka pööraks tähelepanu sellele raportile ja ma tänan proua esinaist, et ta seda nimetas ka ministritele just äsja koostöös härra Kozessiga, kes majanduskomisjonis sarnast raportit teeb, kohtun ma härra Schultzi ja komisjoni eesistujatega, et juhtida tähelepanu meie peamistele prioriteeridele. nüüd ma pöörduksin variraportööride ja teiste komisjoni liikmete poole, kui teil on täiendavaid panuseid meie, meie raportisse, siis ja kui te sooviksite seda arutada oma riiklike esindustega siin, siis ma arvan, et sellest oleks väga suurt kasu, kui lõpuks võib-olla riikide esindajad viiksid need seisukohad ka EBSCO-sse. nii et kui me kõike seda teeme, siis meil õnnestub ehk mitte ainult oma raha päästa, vaid ka oma kodanikud, nii et töötame selle kohas, sellel alal ühiselt. suur tänu ja proua Harkin! suur tänu, kõigepealt ma tänan proua Kornelisseni tõesti, on põhjust selle raporti üle uhke olla ja see viimane lause, mis te ütlesite, tõepoolest tuleb päästa nii kodanikud kui raha ja ma arvan, et me peame tegema kõik, mis meie võimuses, tagamaks, et meie seisukohti ka nõukogus arvesse võetakse. mis puudutab nüüd kompromissmuudatusettepanekuid, jällegi tahan tänada proua Kornelisseni selle eest väga paindliku suhtumise ja lähenemise eest, meie üldjoontes oleme rahul nende muudatusettepanekutega. ma ei toetaks Rahvaparteid muudatusettepanekus S, kus räägitakse võrdväärsest kohtlemisest, e-, esmasest ja teisesest Euroopa Liidu seadusandlusest. ülejäänud osas on mul väga-väga vähe kommentaare. me sooviksime osade kaupa hääletust seda, selles osas, mis käsitleb edu raportit, aga muidu sest et meile tundub, et mõned on natukene, läheb liiga kaugel, muudatusettepanekus neli ootame ka osade kaupa hääletust ja samuti muudatusettepanek nelikümmend seitse on see, mille osas me sooviksime osade kaupa hääletamist, aga üldjoontes tänan teid suurepärase raporti eest. Maybe I am confused, vabandage. kui te viitasite äh, nummerdatud äh, muudatusettepanekutele, siis ma ei saanud üldse aru, mida, millele see vastas, siin ei ole see seitsmendat muudatusettepanekut, mis käsitleks finantstehingute maksu. aa, nelikümmend seitse, palun vabandust. proua Jazovitska ja, ja proua Jazovitska. E, aitäh, tegemist on e, suurepärase dokumendiga taval-, üldiselt selline majanduskasvu analüüs on ähm, selline katse, mis võimaldab äh, mõõta Euroopa poolaastat, aga ka liikmesriikide äh, sotsiaalpoliitika ja tööhõivepoliitika programme. ma juhin teie tähelepanu mõningatele muudatusettepanekutele, mida ma esitasin ja mis tunduvad mulle olulised. esmalt äh, majanduskasvu analüüs peaks äh, viitama äh, tegelikele probleemidele, millega seisavad silmitsi noored tööturul, aga ma arvan, et see noorte garantii, äh, mille kaudu liikmesriigid peaksid tagama igale noorele töö, siis ähm, ma arvan, et parem oleks kui toetataks noori ettevõtjaid ja kui prioriteetseks peetakse haridussüsteemide parandamist selleks, et koolis omaldatav haridus oleks kooskõlas tööturu vajadustega. teiseks, luua tingimused jätkusuutlikumale tööle, seda on Äh, proua raportöör väga hästi isegi rõhutanud ning lõpetuseks on vaja liikmesriiki, liikmesriike to, öö, äh, toetada, et nad äh, kõrvaldaksid tõkked, mis endiselt on olemas ja mis raskendavad tööjõu liikumise, liikumist ühest riigist teise, selleks, et kasutada ära täiel määral Euroopa riikide tööjõuressursse. kuulates Taani ministreid me äh, me võtsime teadmiseks nende prioriteedid ja ma arvan, et see raport võiks ka selliseid asju välja tuua. aitäh, härra Jan Koslovski, palun. aitäh. variraportöörina tahaksin ma esmalt tänada raportööri selle eest, et ta tegeles selle väga olulise raportiga, ma tahaksin teda tänada ka suurepärase koostöö eest ja mis oli väga kiire, sest me töötasime suure ajalise surve all. ma tahaksin eelkõige välja tuua kompromissmuudatusettepanekuid. proua, teil õnnestus kõiki meie muudatusettepanekuid arvesse võtta ja ma arvan, et tegemist on äh, nüüd täiesti suurepärase raportiga ja see viitab kõigile olulistele teemadele, mis puudutavad majanduskasvu Euroopa Liidus. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kohta koostatud prognoosid näitavad, et tööpuuduse määr on kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal endiselt väga suur. mis selles kontekstis võib üllatada, on see, et alates kahe tuhande üheksandast aastast äh, täitmata töökohtade arv on samuti kasvanud ja selles kontekstis on vaja panustada heale koolitussüsteemile ja äh, kohandada meie haridussüsteemi vastavalt äh, töökoht, tööturu vajadustele. me peame tähelepanu pöörama sellele äh, kogu haridustsükli jooksul, alates laste, lasteaiast kuni ülikoolini. meil on vaja head koostööd ettevõtjatega, meil on vaja edendada paremat, paremaid töövõimalusi, me, meil on vaja see kõik siduda ka majanduskasvu analüüsi ja tööhõive analüüsiga. Te ütlesite, et äh, seda, see kriis puudutab kõige rängemalt äh, noori. kahe tuhande kaheksandast aastast kahe tuhande kümnenda aastani on äh, ühe miljoni inimese võrra suurenenud nende kahe, kaheksateist kuni kahekümne nelja aastaste inimeste arv, kes on töötud. nelikümmend protsessi, protsenti noortest töötavad ajutiste töölepingutega ja neil ei ole võimalust saada endale ähm, korralikku töökohta, me peame eelkõige selle küsimusega tegelema, kui tegemist on demograafiliste muutustega, mis puudutab äh, komisjoni teatist noorte äh, töövõimaluste parandamise, parandamist võiks olla oluliseks teetähäiseks ning äh, meil on erinevaid äh, uurimisprojekte, mis võiksid meil samuti välja töötada, aidata erinevaid lahendusi, kuidas kriisist väljuda. härra Becker, palun Okay, thank you very much. Danke, Frau Vorsitzende. aitäh, esinaine. ma tahaksin ka väga positiivselt äh, suhtuda sellesse raportisse, tänada raportööri selle eest, et väga spetsiifilised äh, mõtted on siia kõik kokku võetud. eelkõige tahaksin ma lühidalt viidata sellele, et äh, see muudatusettepanek, mille ta viimasesse punkti pani, tundub mulle järjest olulisem. see sisaldab väga selgeid üleskutseid liikmesriikide äh, aadressil, et lõpuks ometi hakatakse otsustavalt ja viivitamatult äh, tegelema nende reformi sammudega, mis nad ise on nõukogus heaks kiitnud. seal on erinevaid tasandeid, üks nendest on Euroopa poolaasta ja täiesti arusaamatu on, et kuidas neid äh, väga selgeid otsuseid, mis nõukogus langetati, ei ole ellu viidud ja kui me mõtleme sotsiaalkindlustussüsteemidele, äh, töötuskindlustus, pensionisüsteemid, siis me ei saa tõsiselt võtta seda, kui praegu on meil tegemist aktiivse vananemise aastaga, aga neid süsteeme ei reformita ja need reformimeetmed, mis äh, on soovitustes kirjas, kui neid ellu ei viida. ma arvan, et me oleme seda äh, nendele põlvkondadele võlgu, me, ma ei taha, et me ei saaks noortele ja vanadele inimestele öelda, et me ei saa enam Äh, tagada sotsiaalset kindlust ja meil on tõesti vaja tegeleda selle teemaga. aitäh. Ähm, aitäh, ma tahaks tänada raportööri selle äh, äh, selle eest, kuidas ta koostas selle raporti, mis on tõesti väga operatiivne, kus võetakse arvesse kõiki neid teemasid, muuhulgas makromajanduslikke teemasid laias mõttes, ma arvan, et see äh, sõnum, mida me saadame Taani eesistujale, on vägagi kõlav sõnum, mida veelgi võimendavad ka meie muud äh, organid mul on veel üks küsimus, me tegelikult rääkisime sellest koordinaatorite koosolekul variraportööridega ka ja meil ei ole kirjalikku ettepanekut, aga me rääkisime suulisest muudatusettepanekust, eh, kus eh, oleks juttu eh, nendest viimastest, viimastest statistilistest andmetest, mis on seotud eurooplaste muredega ja võitlusega sotsiaalse tõrjutuse vastu. ma arvan, et see võiks olla põhjenduspunkt ja see võiks seda raportit veelgi dünaamilisemaks muuta. nii et äh, kui te olete nõus ja ma loodan, et siin ei ole mingeid vastuväiteid, siis ma Äh, pärastlõunal teen sellise ettepaneku suuliseks muudatusettepanekuks, äh, mis äh, siis sisaldaks viimaseid Europarameetri andmeid. eurooplased ootavad meilt eelkõige seda, et me rohkem võitleks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. mul rohkem sõnavõtjaid kirjas ei ole, nii et ma annan uuesti sõna raportöörile. suur tänu suur tänu ka variraportööridele ja kõigile, kes on panustanud minu töösse. ma ei hakka väga konkreetselt ühtegi punkti käsitlema. ma saan aru, et on mingisugused väikesed asjad, mille osas fraktsioonis häälet-, fraktsioonid hääletavad erinevalt, aga üldjoontes ma arvan, et raport läheb üsna hästi läbi, ma arvan, et on tõesti väga oluline, et ka täiskogul see raport saaks suure häälteenamuse, nii et me saaksime tõesti öelda, see on mandaat, mille me anname, me saame öelda härra Schulzile, et see on kogu parlamendi või peaaegu kogu parlamendi sõnum nõukogule. võib-olla ma suudan natukene hiljem proua Harkinit veenda nendes küsimustes, milles ta on eriarvamusel. ja loomulikult ma tänan selle täiendava põhjenduspunkti eest, mis käsitles andmeküsimusi ja samuti sotsiaalset kaasatust ja vaesuse küsimusi on tõesti väga oluline. nii et ma tänan teid väga ja ootan homset hääletust. aitäh, nii et me hääletame homme teie raportit mis võimaldab siis täiskogusse minna sellega viieteistkümnendal veebruaril või ühise arutelu raames, kus äh, arutatakse ka äh, härra Kosessi raportit ja ma arvan, et esimesed korda on meil võimalik ka tuleviku jaoks väga korralik äh, tegevus paika panna. ning nüüd meil on järgmine punkt päevakorras, aga ma vabandan, et ma sooviks võimalikult kiiresti siin täpsustada koordinaatorite ja fraktsioonide aadressidel, et et nad täpsustaksid seda, et me oleme oma päevakorda mm, tänase päeva lõppu pannud ühe äh, täiendava punkti Rahvapartei koordinaatori valvel. tegemist on siis äh, selle küsimusega, mis puudutab seda menetlust, mis äh, mm, ja homset hääletust äh, punktis kakskümmend kaheksa, et, ja et me kasut-, et me arutame seda küsimust täna suletud uste taga ning ma palun, et äh, kõik võtaksid seda arvesse ning punkt äh, üksteist määruse number kaheksakümmend kaheksasada kaheksakümmend kolm ja määruse üheksasada kaheksakümmend seitse muutmine, ma annan kõigepealt sõna härra Kabrnohhile, et ta tutvustaks meile muudatusettepanekuid Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená... Aitäh, eesistu-, esinaine ja lugupeetud kolleegid, lugupeetud variraportöörid. ma pöördun kõigepealt teie poole selleks, et tänada teid koostöö eest ja ma tänan kõiki saadikuid, kes esitasid äh, muudatusettepanekuid kuni üheteistkümnenda jaanuarini sel aastal. kokku äh, saime me kakskümmend viis muudatusettepanekut, mõned neist esitati ühiselt, mõned e-, esitasid üksikud kandidaadid individuaalselt ning me nüüd tegeleme veel kaheksa muudatusettepanekuga ning ma olen veendunud, et need, kes, inimesed, kes neid esitasid, esitavad need siis ka, tutvustavad neid ka järgneva arutelu jooksul ja me oleme kindlasti teadlikud asjaolust, et see muutus, mida me arutame, et see puudutab eh, siseriiklikku õigust, eh, vaja on siin õigusakte harmoneerida ning me ei saa kuidagi siin mõjutada praegu äh, Äh, seda, mis toimub liikmesriikides, äh, praegu veelgi vähem kui enne. Äh, probleeme on palju ning sotsiaalkulutused peavad olema kooskõlas Euroopa liik-, Liidu liikmesriikide eelarvetega. ja lühidalt äh, käsit-, lühidalt öeldes käsitlevad muudatusettepanekud kolme teemat, äh, töökohta, äh, registreeritud asukohta ja siis hüvitisi äh, füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes elavad piirialal ning ma sooviks seda, et see raport võetakse vastu esimesel lugemisel ja ma sooviksin tänada kõiki kolleege, kes mind toetavad äh, selles kavatsuses. kiitoksia, puhejuhataja. nii kuin enne joulua ja raportin esittelyssä to-. suur tänu, proua esimees. nagu ma enne jõule ütlesin, kui me seda raportit esimest korda arutasime, et tegemist on tihti väga tehniliste küsimustega ja ka raportööri ja kolleegide tehtud kompromissid on ka pigem tehnilised. nii et vaadates siin teatud muudatusettepanekuid ja nende sõnatust, siis muudatusettepanekud viisteist, kuusteist ja seitseteist on nüüd ümber sõnastatud ja on paremad vastupidiselt äh, muudatusettepanekutele kaheksateist ja kakskümmend kuus. muudatusettepanek kakskümmend seitse, mis puudutab sotsiaalseid partnereid, on ka hea, sest sinna on äh, sotsiaalsed partnerid lisatud, äh, kuid minu arvates see siiski ei muuda seda muudatusettepanekut selgemaks. ja nagu raportöör juba ütles, on väga tähtis meie jaoks see, et me jääksime selle lähtekoha juurde, mille võttis vastu nõukogu see, mis puudutas just töötuhüvitisi, aga ma arvan, et meil on võimalik kokkuleppele jõuda. siis hakkas Serkas, palun. suur tänu, proua esimees. kõigepealt äh, suur tänu kõigepealt raportöörile ja suur tänu ka ähm, väga hea läbirääkimiste kliima eest. see kehtib äh, ka kolleegide kohta komisjonist ja nõukogust kõik käitusid väga mõistlikult, isegi siis, kui kõiki ootusi ei olnud võimalik täita. nii mõnigi sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni kolleeg tegi äh, muudatusettepanekuid, mille me aga võtame tagasi selleks, et meil siiski oleks võimalik esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda. õiguslik järjekindlus on meie jaoks väga tähtis Euroopa Liidus ja äh, sotsiaaltagatised äh, ja sotsiaalkindlustust puudutav õigus on samamoodi väga tähtis. aga me ei tohi siiski ära unustada ka füüsilisest isikust ettevõtjaid lennukimeeskondade puhul ma arvan, et me lahendasime probleemi. on väga palju ettevõtjaid, mis tegelesid petuskeemidega ja see äh, kahjustas kõiki töövõtjaid äh, lennundusvaldkonnas. jah, meil tuleb nüüd kontrollida Äh, seda, kas tõesti kõike ka rakendatakse tegelikult, kuid ma arvan, et see on ka meie huvides, et me selle vastu võtaks esimesel lugemisel. proua Oviir, palun. Sorry, sorry. tänan, proua juhataja. selle määruse meie laudadele tuleku üheks põhjuseks oli kindlasti ka see, et kuigi määrust on kohendatud 2009. aastal on siiski arvestatud teemasid mille üle peeti läbirääkimisi eelneval kümnel aastal vahepeal on liikmesriikide õiguskaitsesüsteemid arenenud viited määruses ei vasta enam tegelikkusele ja see rake- raskendab määruse eh, käsitlemist ja tõlgendamist. Eh, need meie komisjoni liikmed, kes on teinud eh, parandusettepanekuid, on juhindunud kõik ühest, nii nagu mina ALDE esindajanagi, et, et parandused teeniksid selgema käsitlemise eesmärki Eh, mitmed ettepanekud on eh, lausa identsed ja seetõttu tundub mulle et meie töö on ühise eesmärgi nimel viljakas ja ma saan ainult nõustuda raportööriga eh, kelle ettepanek on ja eesmärk on võtta määrus vastu esimesel lugemisel. aitäh! aitäh, ma tänan härra Kabrnohhi, sest äh, tegemist on äärmiselt äh, täpse ja strateegilise tööga, mida on vaja teha selle teksti kallal. ja ma arvan, et üldiselt äh, selliste mm, regulaarsete muutmiste kallal puhul on oluline see, et me ei lõhuks ära seda, mida varem on tehtud ja et äh, see oht on selles, et äh, soovides olla äh, ettevõtjasõbralikud, me tuleme rohkem vastu ettevõtjatele kui töötajatele ning meie komisjonis on pidevaks, pidevalt üles kerkimiseks, kerkivaks küsimuseks see, et kuidas tagada äh, õigused nende töötajatele, et me ei tohi siin lubada sotsiaaldumpingu tekkimist ja seetõttu on hea et äh, siin tegeldakse nüüd selle küsimusega, et kuidas kohelda äh, lennumeeskondade liikmeid eelkõige ma annan kõigepealt sõna komisjoni esindajale, kes on meie hulgas ja kes selle teemaga tegeleb, härra Tager. kas te soovite sõna võtta? võttes arvesse ja rääkida ja anda meile oma hinnang, võttes arvesse nõukogus toimuvat arutelu ja kas te kommenteeriksite palun tehtud ettepanekuid? Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, as I have already... ja suur tänu, nagu ma juba eelmisel kohtumisel selgitasin, me tegeleme siin sotsiaaltagatissüsteemide kaasajastamisega, aga eriline on see, et tegemist on esimest korda olukordaga, kus me ähm, kaasajastame reegleid, mis kahe tuhande kümnendal aastal rakendusid pärast seda, kui kümme aastat oli läbirääkimisi peetud. aga isegi selle määruse eelkäijate puhul tuli meil teha tehnilisi kohandusi ja seda peaaegu igal aastal. ning ähm, nagu siin väga õigesti mõned äh, sõna võtnud kolleegid ütlesid, äh, nende kohanduste tegemise eesmärgiks on teha muudatusi liikmesriikide õigusloomes selleks, et kohandada neid reaalse olukorraga, aga vältida läbirääk-, uusi läbirääkimisi. siin toodi välja, et uues määruses oli terve rida sõnastusvigu äh, ja oli vaja selgitusi, nagu näiteks eh, kurikuulus eh, lennuki personali probleem ja see, et eh, meil oli probleeme ka näiteks füüsilisest istikustest ettevõtjatega, kes olid samal ajal ka piiriala töötajad ja nendele siis töötuhüvitis maksmisega raportöör ütles, et ta soovib jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel ja me tahame väga tänada äh, selle komisjoni ähm, liikmeid konstruktiivse koostöö eest. Need muudatusettepanekud ei ole äh, lisandväärtuseks mitte ainult sotsiaalsete tagatistega kehtiva ainult institutsioonide jaoks äh, liikmesriikides, vaid see on ka kõikide kodanike huvides, kuid äh, need puudutavad ka hüvitisi, mida kodanikele makstakse ja seepärast äh, on väga tähtis, et me probleemid saime lahendatud ja et me kaasasime siin ka lennunduses töötavad inimesed ja ka täitsime ka selle lõhe, mis oli meil siin tekkinud FIE-dega. nii et mul on väga hea meel, kui me jõuaksime kokkuleppele esimesel lugemisel. aitäh! Äh, kas raportöör soovib veel ähm, sõna võtta? aitäh, ma tahaks äh, tänada kõiki sõnavõtjaid, kõiki, äh, kes võimaldasid selle raport akti vastuvõtmist ja, ja uue, uute õigusaktide väljatöötamist. aitäh ja me hääletame teie raportit meie komisjoni koosolekul kahekümne üheksandal veebruaril, mis jätab teile piisavalt aega selleks, et välja töötada võimalikke kompromissmuudatusettepanekuid ja tagada äh, seda, et äh, seda teksti oleks võimalik vastu võtta esimesel lugemisel ning me lähme nüüd üle päevakorra kaheteistkümnenda punkti juurde ja meie raportöör on härra Tšaba Öri ja tegemist on kahe tuhande kümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega. see puudutab Euroopa Liidu üldeelarvet Euroopa Liidu agentuuri, ametite tulemusi, finantsjuhtimiste kontrolli, äh, Euro-, Torino fondi ning Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi ehk Dublini fondi ning Euroopa Kutseõppe ja Arenduskeskust ehk Thessaloniki ametit ning lõpuks ka Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri. Äh, lugupeetud raportöör, ma annan teile sõna ja kuna teie variraportöörid on kogu paketi puhul samad, siis äh, ma palun, et te räägiksite äh, eelarve täitmise heakskiitmisest üldiselt ja lõpuks on meil siis arutelu, nii et palun, teil on sõna Köszönöm szépen, elnök asszony, és teljesen egyetértek. Ha nem tette volna ezt a javaslatot... Suur tänu, proua esimees, ma olen teiega täiesti nõus. kui teie poleks tulnud ettepanekut äh, neid küsimusi ühispaketina arutada, siis mina ise oleksin selle ettepaneku teinud. ma alustaksin lõpust. ma lähtun meie kogemustest ja ka Kontrollikoja raportist, mis oli minu töö aluseks. juba, vabandust, esimest korda on meil tegemist olukorraga, kus meil oli võimalik teha ettepanek, mis ei sisalda mitte midagi muud kui lihtsalt konstanteeringut, et äh, agentuurid teevad oma tööd äh, hästi ja korralikult ja peavad äh, Äh, kõikidest äh, äh, õigusaktidest kinni, ehk et me lihtsalt tõdesime, et kõik on toimunud täpselt nii, nagu peab ja ma tahan kõiki nimetatud asutusi kiita. olen olnud mitmeid kordi raportöör selles samas küsimuses ja varasematel aastatel oleme me pidanud tegema kriitikat ja ka nii-öelda kodutöid jagama äh, laiali, aga sellel aastal mitte. ja sellepärast on ka minu ettepanekud kõikide agentuuride puhul nii lühikesed, nii et ma tõesti äh, tervitan seda tulemust äh, ja olen nõus kontrollikojaga. eelarved on korras ning ka vastutav äh, komisjon, kontroll, eelarve kontrolli komisjon tuli täpselt samasugusele järeldusele nüüd kahe tuhande kümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, Euroopa Liidu üldeelarve kolmas jagu, ma tahaksin seda natukene kommenteerida. kõigepealt äh, tahaksin korrata seda, sest ma arvan, et tegemist on väga tähtsa väitega nimelt et, et kaheksateist protsenti ühtekuuluvuspoliitika vahenditest läheb tööhõive ja sotsiaalküsimuste lahendamisele ja suurem osa nendest kulutustest, viiskümmend, üheksakümmend neli protsenti, tulevad Euroopa Sotsiaalfondist. seepärast on positiivne see, et need kaheksateist prot-, protsenti oleksid sajaprotsendiliselt äh, seotud kindlate eesmärkidega, milleks neid vahendeid kulutada. sest see näitab ka komisjoni puhul, et planeerimistöö on hästi tehtud. väljamaksete puhul on kaheksakümmend seitse koma üheksa protsenti maksetest äh, teatud eesmärgiga seotud. nii et see näitab, et äh, siin on planeerimistööd võimalik parandada eriti just äh, kriisiaegadel. varem oli meil probleeme teatud projektidega ja olukord on jäänud samaks. kui kohustusi täidetakse liiga hilja, siis ei ole võimalik ka väljamakseid teha veel samal aastal. seepärast ma teeksin ettepaneku, et me tulevikus äh, üritaksime kohustusi asuda varem täitma. selleks, et eelarveridadele jääks vähem raha nii-öelda alles. seitse koma seitse protsenti on veamäär selle üle on olnud erinevaid arvamusi, et kas see on liiga palju või liiga vähe või lihtsalt paras. ja probleeme on ka selle veamäära väljaarvutamisega, kuid tähtis on öelda, et veamäär väheneb. veamäär on muutunud väiksemaks. see on kindlasti samm õiges suunas ja selle üle on mul väga hea meel. mul on väga hea meel ka selle üle, et komisjon üritab veamäära ka tulevikus vähendada, nimelt äh, on tehtud koolitus, äh, nõustamis- ja konsulta-, konsulteerimispakkumisi, see on tõesti väga õige samm ja meie parlamendis toetame seda. olen nõus ka nende märkustega, mis ütlevad, et liikmesriike tuleks julgustada äh, aru andma vahendite kasutamise kohta ja komisjon peaks seda siis ka kontrollima. siis tuleb ka kindlasti välja, et äh, tegelikud maksed äh, on kas siis sada, sajaprotsendiliselt või peaaegu sajaprotsendiliselt ka tehtud. ma ütlesin enne, et minu arvates on väga kasulik, et meil on tihe koostöö äh, Olafiga. pettuste vastase võitlemise ametiga, et juhul, kui tekib probleeme ja vigu, siis on tõesti võimalik need ka avastada. ja on väga tähtis liikmesriike üles kutsuda ka oma pädevusvaldkondades äh, meetmeid välja töötama ja neid kasutama selleks, et võidelda pettuste vastu. ning me võime liikmesriike julgustama ka selles osas äh, aru andma, rääkima sellest, kuidas oleks võimalik Euroopa Liidu institutsioonide ja ka liikmesriikide omavahelisi suhteid parandada ja tihedamaks muuta, selleks et oleks võimalik paremini vahendeid kasutada. me, meil oli üks probleem, mille osas me ei osanud lahendust leida. globaliseerumisega kohanemise fond nimelt. see täht-, tegemist on tähtsa fondiga. küsis siin, vabandust, ütlesin proua ministrile, et kolmandik vahenditest on kulutatud, tegelikult on ainult veerand vahenditest kulutatud ja me võitleme selle eest, et need äh, alles jäävad summad muutuksid vähem, väiksemaks. kui komisjon teeb ettepaneku, et vahendeid äh, kasutamisala tuleks laiendada, nagu näiteks põllumajandussektorile, siis sellega me päris nõus ei ole. aga tõesti, kui me samas küsime raha juurde, siis on täiesti õigustatud küsimus, et miks, kui vahendid jäävad kasutamata. nii et äh, me võiksime komisjoni õhutada liikmesriike aitama selleks, et liikmesriigid esitaksid paremaid projekte ja siis oleks võimalik neid vahendeid ka äh, kasutada heade projektide toetamiseks. võib-olla on reeglid äh, ja nõuded praegu liiga keerulised või neid ei ole lihtsalt piisavalt teada. äkki me peaksime tegema rohkem spetsiifilisi ettepanekuid, kui see on meie huvides, et need rahad ei läheks kaduma. on tähtis, et need vahendid tõesti jõuaksid nende inimesteni, kellel on abi vaja ähm, Äh, jõuaks inimesteni, kes on kaotanud oma töökoha äh, globaliseerimise pärast, neile peab andma võimaluse ennast ümber koolitada, sest selles valdkonnas on väga palju ära teha. olen nõus ka sellega ja leian, et see on õige, et äh, Kontrollikoda huvitatult jälgib, kuidas sotsiaalvaldkonnas vahendeid välja makstakse. see aitab meil kohe kindlasti ka usaldamatust vähendada usaldamatust siis administratsiooni vastu. ja ma loodan, et me võime agentuuride osas ka alati, ka tulevikus sama positiivseid märkuseid teha nagu seekord, ma arvan, et ka sellega on võimalik luua äh, suuremat usaldusväärsust Euroopa Liidu institutsioonide vastu. tuleksin tagasi nüüd üldiste märkuste juurde. ma ütlesin, et äh, kontrollikoja raportiga ma olen nõus. lisan ainult mõned märkused. minu arvates oleks mõistlik äh, parlamendi ja agentuuride vahel koostööd tugevdada. seda võiks teha iga-aastaste töökavade kaudu ajad muutuvad ja kohaldamistööd on, kohandamistööd on vaja alati teha. kui töökavasid, tööprogramme, aastaseid tööprogramme kokku äh, pannakse, direktorid ametisse nimetatakse, kõikide nende tähtsaste otsuste, tähtsate otsuste puhul ma teeksin ettepaneku, et äh, vastutavad komisjonid, äh, eelarvekomisjon ja ka meie komisjon teeksid agentuuridega tihedamat koostööd. ja ma teeksin ka ettepaneku, et selleks, et selle kaudu oleks siis tõesti võimalik ka meie äh, suhteid äh, tugevamaks muuta ma tõin selle ka oma ettepanekutes eraldi välja, ma leian, et on väga tähtis, et kõikidel agentuuridel oleks ühine statuut, millest lähtuda. ma ei hakka nüüd üksikasjalikult rääkima sellest, äh, kuidas need statuudid või põhikirjad siis äh, välja peaksid nägema. kuid äh, tähtis on, et kõikidel oleks äh, ühine põhikeel, põhikiri, mitte ainult Torino fondi puhul ei peaks meie esindaja seal olema, vaid kõikides agentuurides peaks olema ka Euroopa Parlamendi esindaja nõukogus ja ma tegelikult läheksin isegi sammukese kaugemale ja teeksin ettepaneku, et et äh, me peaksime nõudma ka suuremaid õigusi. me ei peaks mitte ainult olema esindatud, vaid äh, me peaksime ka tõesti aktiivselt äh, osalema töös. samamoodi oli see ka Kontrollikoja ettepanek ja ma võtaksin selle üle. nimelt me peaksime uurima, kas on probleeme eelarvestamise puhul sellega, et meil ei ole mingeid konkreetseid vahetegemisi äh, jooksvate kulude ja personalikulude vahel. Äh, kui need vead oleks võimalik parandada, siis oleks võimalik selle kaudu ka agentuuride tööd äh, tõhusamaks muuta. me teeksime ettepaneku, et agentuurid koostaksid äh, põhjalikuma raporti reeglite ja nõudmiste kohta. aga see kuidagi praegust hinnangut nende tööle, sest äh, nagu öeldud, äh, see, sellega oli kõik korras. kordaksin veel kord seda, mida juba mitu korda ütlesin. meilt eeldatakse, et kõik administratsiooni valdkonnad äh, kärbiksid. et kõik säästaksid, äh, säästmine peaks äh, kehtima kõikide valdkondade ja kõikide asutuste kohta ja sellepärast peaksid seda tegema ka agentuurid. me peaksime kontrollima, kus meil oleks võimalik veel midagi säästa. ja säästetud raha peaks suunama pigem programmidesse. Need oleksid minu lühikesed kommentaarid või ettepanekud. ja ma võin veel kord korrata, et meil tuleks agentuure õnnitleda hästi tehtud töö puhul ja me peaksime oma äh, rahuloluga üles näitama. pärastlõunal on meil võimalik agentuuride esindajaid siin ka tervitada ja nüüd on tegemist meil esimese korraga, kus meil ei ole eelarve täitmisele heakskiidu andmisel mitte mingeid äh, problemaatilisi kohti, nii et äh, kõik on hästi. aitäh, need äh, märkused, mis puudutasid ameteid äh, ja nende eelarvete tutvustamist, et täna mm, pärastlõunal, kui meil on meil võimalus nendega kohtuda ja nüüd saab sõna proua Lambert. suur tänu, vabandust, ma raporti algust ei kuulnud. mõnes konkreetses raportis me soovime kindlasti muudatusettepanekuid esitada. ma arvan, et üldjoontes on see igal juhul väga huvitav alus aruteludeks parlamendi institutsiooniliste töörühmadega, kes teevad koostööd komisjoni ja parlam-, komisjoni ja nõukoguga. ma ei ole selles osas veel väga kindlat arvamust kujundanud, sest et mul ei ole aega olnud seda läbi rääkida igal juhul on mõned teemad, vähemalt esindatus, mida tuleb arutada, aga teised veel. ja selles osas on mul, on kindlasti mõningad ettepanekud, milles osas esitatakse muudatusettepanekuid, nende kohandamine oleks igal juhul väga teretulnud agentuuride vaheline koostöö on samuti asi, mida me varem oleme juba puudutanud selles vallas. tundub, et rohkem toimub praegu kui varem, mis puudutab nüüd parlamendi esindatust, siis seda on arutatud juba töörühmas ja vähemalt natukenegi puudutati mõningaid ettepanekuid, mis me, mis me oleme teinud ning osa parlamendil praegu olemasolevast esindatusest jääb meile ilmselt alles mõnedes valdkondades on tegu esindajatega, mõnedes valdkondades nimetatakse neid ekspertideks, nii et me isegi ei kasuta ühte keelt nendest asjadest rääkimisest, nii et see on kindlasti üks punkt, mida meie fraktsioon põhjalikumalt käsitleb, selle osas meil tulevad kindlasti mõned muudatusettepanekud. kui agentuuride halduskulud ei pruugi ilmtingimata olla väga suured, siis jah, mõnikord nad võib-olla ka tõesti ei ole, aga nad igal juhul peavad olema proportsioonis vastavalt agentuuri suurusele ja nüüd, mis puudutab lepingulisi tegevusi ja erinevate tegevuste ühendamist, siis me peame väga tähelepanelikud ja valvel siin olema, kust need ettepanekud tulevad, mõned niisugused ettepanekud tegi kontrolliv pool, mitte ametkondade pool. nii et selles osas võib-olla peaksid, peaks väiksemate agentuuride personal ise arutama, kuidas niisuguseid asju oleks võimalik teha. ja esialgne eelarve on ka see, mille osas me tahame ilmselt mingi muudatusettepaneku teha, aga tänan siiamaani tehtust töö eest, see on suurepärane alguspunkt. aitäh, härra Tardan, palun aitäh. mõned kommentaarid kolme punktina. esmalt me toetame raportööri äh, ametite äh, eelarve täitmise heakskiitmise osas ma tahaksin ühineda tema äh, eelkõneleja sõnadega sinu hea töö aadressil ning teine asi, mis puudutab komisjoni äh, eelarvet, äh, üldeelarve jagu kolm, üldiselt meie arvamus on raportööriga samasugune, aga me siiski esitame mõningad muudatusettepanekud. ma mõtlen eriti need kümnenda punkti ja globaliseerumisega kohanemise fondi kohta, kus äh, meie mureküsimused on umbes samasugused nagu raportööril, aga me siiski soovime mõningaid täpsustusi siin äh, selle fondi toimimise kohta, et siin midagi mm, kahetimõistetavaks ei jääks ning punkt üksteist ja e, siin erinevad veamäärad Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Maaelu Arengufondi puhul, e, need fondid ei toimi samamoodi, seal on kasulik seal vahet teha. ning e, viimane raport, mis puudutab agent-, raportööre, siis äh, meil on ka mõningad äh, muudatusettepanekud, mis mm, on tehnilised, eelkõige puudutavad need lõikeid kaks ja neli, äh, personalimäärust ja esindaja, parlamendi esindaja staatust juhatuses. Need on mõningad muudatused, mis me esitame, aga üldiselt oleme raportööriga samal arvamusel, aitäh! aitäh, kas keegi soovib veel sõna? rohkem keegi sõna ei soovi, nii et ma annan sõna raportöörile. aitäh. no ootan huviga, milliseid äh, muudatusettepanekuid kolleegid teevad. ma olen loomulikult valmis äh, arutama teie muudatusettepanekuid ja ma lähtun ka sellest, et äh, isegi head teksti on võimalik veelgi paremaks muuta ja miks me ei peaks seda tegema? ma ei rääkinud äh, sellest, kuidas äh, parlamenti tuleks esindada haldusnõukogus, aga oleks hea, kui me oleks esindatud kõigi agent, ametite puhul. kuidas see täpselt peaks käima, seda peaksime arutama täna õhtupoolikul. oluline on nüüd konstateerida, et äh, me peame korralikud sidemed nende agentuuridega sõlmima. minul isiklikult on väga head sidemed kõigi ametitega. ma tean, kui äh, palju teadmisi on koondunud nendesse agentuuridesse, neil on äh, väga suur potentsiaal ja parlamendis äh, peaksime meie ju sotsiaalseid aspekte kaitsma ning äh, praegustel aegadel ei ole see ülesanne kerge. ikka ja jälle üritatakse äh, meid nõudmisi tagasi tõrjuda, meil on vaja ametite aktiivset toetust, meil on vaja väga tihedat koostööd ametitega ja seda mõtet ma olen selle mõtte ma olen välja käinud ja ma olen väga avatud selles osas, et kuidas me seda tööd kujundame, sest kui me seda teeme, siis äh, on meil võimalik üksteist väga hästi toetada. nii et aitäh kõigile ja ma olen loomulikult nõus teksti edasi parandama koos variraportööridega. aitäh, äh, härra raportöör, ma tulen tagasi teie viimaste sõnade juurde. mul on üks äh, mure, mis on sarnane teie omaga, aga ma mäletan, et me aeg-ajalt oleme käinud nendes ametites ja ma olen saanud näha, et see, kuidas ähm, käib töö parlamendi ja ametite vahel, siis see on natuke keerulisem, sest tegelikult komisjon saab sekkuda nende äh, töökavadesse ja see on ka üks asjadest, mille pärast ma pöördusin voliniku poole ja ma soovisin ja proua Lambert on äh, institutsioonide vahelises äh, töörühmas, mis puudutab äh, ametite tööd ja ma arvan, et see on võib-olla asi, mida me võiksime e-, edaspidigi käsitleda, aga isikud, kellega me homme kohtume, ei ole parlamendi esindajad Nad on parlamendi poolt nimetatud eksperdid, aga neil ei ole mingit mandaati ja ma olen väga süvitsi minevalt tegelenud sellega mandaadi alguses, kui ma pidin sekkuma mõningatesse menetluste aspektidesse. Neil ei ole mingit nende poolt, meie poolt antud eh, mandaati, nad on kvalifitseeritud, aga seda, et neid saaks kasutada äh, Äh, selleks, et me saaksime mingit teavet. Ähm, aga veel kord ma ütlen, et meie ei ole neile mingit mandaati andnud ja, ja meil ei ole mingit võimalust sekkuda komisjoni tööprogrammi, me peame võib-olla volinikuga seda asja arutama, me võib-olla võiksime temaga koos määrata, et kuidas äh, tööprogrammi mõjutada. aga üks põhjustest miks äh, mind see küsimus huvitama üldse hakkas, oli see mõte, et ametid oma äh, ekspertteadmiste tõttu võiksid toetada mõningaid asju, mida meie tahame teha, nagu näiteks ma toon ühe aktuaalse näite, proua Korneliisseni raport, mis puudutab iga-aastast majanduskasvu analüüsi, kui me öö, oleksime eelnevalt sellise raporti koostanud, olles tuginenud ametite andmetele, siis oleks see meie jaoks olnud muidugi väga hea, kui me oleks saanud tugineda, aga ei piisa sellest, kui me paneme sellised asjad raportisse kirja, on vaja minna kaugemale, vaadata, kas me saame midagi muuta määruse juures ja kas äh, me saame komisjoniga selles osas midagi, volinikuga komis-, selles osas mingit koostööd teha. ma igal juhul tahaksin seda teha. Teie raporti puhul on meil veidi teistsugune menetlus, mis puudutab äh, väga tihedaid tähtaegu äh, selle raporti koostamiseks ja tegelikult see tähendab seda, et äh, mu-, fraktsioonid võivad muudatusettepanekuid esitada, aga need muudatusettepanekud võivad olla ainult inglise keeles, tuleb esitada esimeseks veebruariks muudatusettepanekud ja me tegeleme nende muudatusettepanekutega erakorralisel koosolekul Strasbourgis eh, kolmeteistkümnendal veebruaril. me oleme nüüd eh, oma hommikupoolse töö lõpetanud. ma soovin teile meeldivat lõunaaega, kui te saate midagi paremat süüa kui eh, võileiba ja kohtume uuesti kell kolm.